Okay, colleagues. We have a... kallid kolleegid, meil on väga tihe pärastlõuna, sest et alustame loomulikult härra Kallasega, kes tutvustab meile vahearuannet ja siis on meil veel äh, rääkida, vaja rääkida nelja järelejäänud TNT koordinaatoriga nii et jällegi pean olema üsna range kõne ajaga, nii et ärge võtke seda isiklikult, asjad lihtsalt nii on, nii et pikema jututa kohe annangi sõna härra äh, Kallasele, härra volinikule, tore teid näha ja teil on sõna. suur aitäh! härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on suur rõõm tutvustada siin vahu, vahearuannet, mis on viidud läbi kõikide mitmeaastaste projektide osas, mida äh, rahastatakse TNT eelarvest. TNT koordinaatorid panustasid otseselt vahearuande väljatöötamisse ja nad kindlasti aitavad ka selle sest tulenevaid meetmeid ellu rakendada. vahearuanne annab selge idee sellest, kuhu me oleme TNT-ga tänaseks jõudnud, eriti kolmekümne prioriteetse projekti osas kõigepealt tahaksin keskenduda üle-euroopalise transpordivõrgule sellisena, nagu see täna on. nagu te kindlasti olete juba aru saanud äh, mõningate koordinaatorite raportitest, siis on tegemist kahenäolise olukorraga, ühelt poolt äh, liikmesriigid jätkavad oma jõupingutusi selleks, et äh, üle-euroopaline transpordivõrk ka luua, hoolimata majanduslikest ning eelarvealastest raskustest, kuid samas mõned projektid on jäänud, on hilinenud, on venima jäänud ressursipuuduse tõttu. ja samas uutel olulistel projektidel on samuti raskusi, sest et puudu on investeeringutest samuti on näha, et endiselt seisame silmitsi riiklike raudteelõikude äh, koordineerimata kogumiga, mis on endiselt vaid osaliselt ühendatud ja me kõik oleme ju nõus, et hästi toimiv ühtne raudteeinfrastruktuur on väga oluline Euroopa Liidu konkurentsivõime ning elatustaseme säilitamiseks. olulised projektid, nagu näiteks kiirrongiliin Lissaboni ja Madriidi vahel või samuti Brenneri peatunnel, mille ehitust alustatakse peagi, Äh, sellega ei ole üldse veel algust tehtud, ERM, ERTMS investeeringud sellises, sellistes riikides nagu Itaalia, Holland, Austria ja Taani on väga heas olukorras, kuid samas on raskusi sellega Saksamaal ning äh, teistes riikides ja seega äh, takistab see teostamast täiesti koostalitusvõimelist võrgustikku, mis on vajalik selleks, et meie sisetranspordituluk oleks, turg oleks täielikult toimiv. loomulikult jätkame selles suunas oma pingutusi, me nägime kahe tuhande kümnendal aastal et äh, viidi lõpule projektid, piiriülesed projektid, nagu näiteks kiirrongiühendus Lieži ja Aacheni vahel või siis ka uus raudteesild Reinil, Strasbourgi ning Keeli vahel ning samuti esimene äh, raudteeteenus äh, nüüd ka Perpignani ja Figuerase vahel Hispaaniast Prantsusmaale. TNT eelarves keskendume enamasti kõige keerulisemale piiriülestele sektsioonidele ning samuti kitsaskohtadele ja transpordiliikide koostalitlusvõimele. vahearuanne katab üheksakümmend kahte projekti, mis valiti välja mitmeaastase programmi all ning mida esialgu oleks pidanud ellu rakendama aastates kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. Need üheksakümmend kaks projekti võtavad endale umbes kaks kolmandikku tervest TNT eelarvest ehk siis viis koma kolm miljardit kaheksa koma kaheksast miljardist. kogu investeeringud nendesse projektidesse on kolmkümmend kaks koma kuus neli seitse miljardit. neliteist nendest projektidest on juba lõpetatud või lõpetatakse sel aastal, on veel seitsekümmend kaheksa projekti, mis on alles käimas ning nende arendamine jätkub kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja ka edaspidi. Neid projekte analüüsitakse detailselt, seda teevad nii sise- kui väliseksperdid ja see analüüs Äh, nüüd viiski selle vahearuandeni, mis teil on öö, äh, olemas. see näitab, et TNT ähm, eelarve äh, on üsna piiratud, kuid siiski samal ajal jätkatakse nende projektide toetamist, mis seda kõige rohkem vajavad alternatiiviks oleks see, kui me toetaksime väga suurt arvu projekte, mis lõpetataks vaid osaliselt kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ja seega kolmkümmend protsenti eelarvest jääks täiesti kasutamata ning nelikümmend üheksakümnest kahe, üheksakümne kahest projektist jääksid lõpetamata ning äh, seega need lükuksid edasi äh, järgmisesse finantsraamistikku kahe tuhande kuueteistkümnendaks, seitsmendaks või isegi kaheksateistkümnendaks või järgnevateks aastateks. loomulikult see ei ole õige viis, kuidas hallata TNT eelarvet. nii et teen ettepaneku Äh, võtta tasakaalustatud lähenemine, äh, lubades projektidel jätkuda veel kaks aastat, kuid samas äh, lõpetada nende finantseerimine kahe tuhande viieteistkümnendast aastast edasi. ja loomulikult pikendust võimaldatakse vaid väga rangetel tingimustel, mis on poliitilist, tehnilist ning rahalist laadi see otsus võimaldab lõpet, lõpule viia veel kakskümmend üheksa projekti ja seega vaid kuus protsenti eelarvest jääks kulutamata. ja lisaks sellele äh, Äh, eelarve, äh, mis jääb kasutamata järgmistel kuudel, äh, süstitakse uuesti tagasi TNT programmi, nii et seega üle kolmesaja miljoni euro investeeritakse konkurent, konkursi kutsetesse kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja seega, kuna on olemas ka automaatne finantseerimislõpetamise klausel, siis ähm, vaadatakse see programm ka ümber kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja loomulikult selles ähm, ümbervaatamise protsessis on teil harilik kontrolliõigus. loomulikult on minu jaoks väga oluline läbipaistvus ja vastutus, selles aruandes on ähm, teil vaadata täiesti detailne informatsioon, vahearuande koostamine ei olnud kerge ülesanne, TNT äh, piiratud eelarvet kasutatakse võimalikult hästi, see tähendab, et me ei blokeeri, äh, see tähendab, et me ei kavatse äh, panna raha kinni nende projektide alla, mis ei ole tulemuslikud. ja kui antakse pikendusi projektidele, siis äh, seda tehakse kriteeriumite alustel, mis võimaldavad tagada ka äh, tulemusteni jõudmise ütlesidki, ühtlasi tahaksin teile meenutada, et terve TNT eelarve on kaheksa miljardit eurot ning vaid kolmkümmend miljonit sellest ehk alla poole protsendi on kulutamata ja see eristab TNT eelarvet teistest eelarvetest Euroopa Liidus, nii et me oleme jõudnud ähm, programmiga alles poole peale ja juba on meil sellised eelarvepiirangud. nii et seega loomulikult ähm, tahame jätkata oma tööd eelarve läbivaatamisprotsessis ning finantsraamistiku väljatöötamisel tahan teile anda ka teada, kuhu oleme jõudnud TNT poliitika valdkonnas, nagu te teate, siis teine konsultatsioonidokument avaldati selle kuu mei, maikuus ja seda tutvustati Saragossa konverentsil. panustasid kakssada viiskümmend erinevat sidusrühma liit-, liikmesriikidest, erinevad organisatsioonid, regioonidest, assotsiatsioonid ja teised, kes, kes mm, seisavad hea regionaalsete ja kohalike algatuste eest tahaksin teile äh, tutvustada selle konsultatsiooniprotsessi tulemusi. selline, selle vahesammu astume juba sel aastal, see on vajalik selleks, et äh, töötada välja uus käsiraamat kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadeks. vahearuandest on väga selge see, et äh, meil on tekkinud tuumikvõrgustik, meil on positiivseid tulemusi ning TNT jätkuvad investeeringud äh, Äh, ja piiriülesed investeeringud, äh, koostalitlusvõime, intermodaalsus näitavad, et me liigume äh, tuumikvõrgustiku poole samm-sammult. loomulikult see kõik tugineb koordinaatorite tööl ja sõltub sellest, et koridoridel on tugevad alused. ja olen endiselt täiesti pühendunud sellele, et jätkata meie tihedat koostööd ja ootan huviga võimalust teile rääkida juba meie järgmistest sammudest selle aasta jooksul, suur tänu! suur tänu! koordinaatorid, vaatame, kui palju meile kõnelemisaega jääb, väikese matemaatilise valemi abil And coordinators three minutes. kolm minutit koordinaatoritele. härra Kross kõigepealt. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud härra volinik, ma tänan teid kõigepealt selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud, tegemist on väga huvitava dokumendiga, millega, mille te esitasite ning äh, see, mis seal dokumendis öeldud on, mina tahaksin mõningaid muudatusi näha, kuid igal juhul siis oleks see väga kasulik. ma usun, et tegemist on teemaga, millega te olete nüüd äh, juba äh, ammu tuttavad ja me tuleme selle juurde kogu aeg tagasi, ütleme, et jah, et äh, prioriteet see on, progress ei ole saavutatud, raha ka ei ole. pidevalt aasta-aasta järel me ütleme ühtesid ja samu asju. Need ongi need kriteeriumid, need tingimused ja on väga raske siin rääkida mingitest uutest prioriteetidest, kui me ei suuda vanu, vanadest prioriteetidest kinni pidada. see jätab äh, meile olukorras ka mulje, et ilmselt me ei suuda nende projektidega Euroopa tasandil edukalt toime tulla. ma arvan, et tegelikult meil on vaja, vaja vähem prioriteeti, me peame kasutama oma raha paremini väiksematele arvule äh, projektidele ning me peaksime ka tooma neid tähtaegu lähemale. ma usun, et siin peaksid olema ka teatud tingimused, kaheaastane tähtaeg, üks tingimus oleks see, et projektiga on algus tehtud ja tähtaega ei tohi pikendada sellega, et, et algus äh, tuleb alles kahe aasta pärast ja siis alles millalgi jõuab see lõpuni selle eesmärgiks äh, oleks see, et see raha, mida siis tulevikus ei hakatagi kasutama, oleks mõttetult hoitud reservis selle projekti heaks. ma arvan, et lähimas tulevikus me peaksime jääma piiriüleste projektide juurde, keskenduma nendele äh, ummikutele ja pudelikaeladele, mis on meil juba teada mitmeid aastaid ja me peaksime need ära lahendama. me peame kindlasti vaatama ka äh, Äh, kohesioonipoliitikat ning tegema koostööd teiste osakondadega, näiteks nagu keskkond, regionaalpoliitika. ning ma arvan, et on aeg kätte jõudnud, et meie siin parlamendis hakkaksime paremini koostööd tegema ka komisjoniga, et meil oleks ka ühtlasem ja selgem lähenemine erinevatele projektidele. selle jaoks on meil ka äh, siis võimalik ära, ära kasutada äh, ka vastavat finantseerimist, sellepärast et äh, see, mis puudutab äh, ühtekuuluvusfondi, ja sellealaset tegevust, nii et meil on tegemist väga paljude regioonidega, paljude projektidega, me vaatame selles komisjonis need projektid üle ning te kindlasti saate meie käest vägagi konstruktiivse vastuse, nii et suur tänu kõigepealt selle eest, mis olid teie ideed ja teie ettekanne, suur tänu! suur tänu äh,, härra Alkadrahi, palun kolm minutit suur tänu, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud härra volinik. Teie hinnang näitab meile, et meil on vaja korralikku arutelu selles osas, mis puudutab meie äh, lähenemist tulevikus TEN-T-le, me peame hakkama äh, tegema siin järeldusi. viivitusi on olnud väga palju ja see on ka selles raportis näha, kolmkümmend viis protsenti nendest äh, projektidest ei suuda pidada esialgses ajakavas kinni. loomulikult neid põhjusi, miks äh, see olukord selline on, on päris äh, mitmeid, kuid see on ka valdkond, mille kallal me peaksime tööd tegema. kuulates teie ettepanekut, kus te tahaksite siis pikendada tähtaegu ja kuidas oleks võimalik neid kasutamata vahendeid ära kasutada, siis on see on väga hea lähenemine, sellepärast me ei taha, et raha läheks siin äh, kaduma ning äh, või, või raha jääks kasutamata. see, ma tahaks teada, millised on siis need prioriteedid, mille peale teie mõtlete ja kuhu siis, kuhu need äh, lisavahendid siis võiksid ka minna? kas te võiksite omalt poolt kinnitada ka seda, et kui meil on tegemist projektiga, mis on juba jõudnud teatud etappi, ja et need projektid jõuavad uute priori-, projek-, prioriteetide hulka ja nemad saavad ka TNT äh, finantse, saab siis mitmeaastase rahandus ra,, rahastamisplaani osaliseks. nii et järgmiste kuude jooksul me hakkame arutama neid prioriteete, me äh, teeme nendest nimekirja ning me peame kindlasti suhtuma sellesse väga loominguliselt, kuidas ära kasutada piiratud vahendid, mis meil on olemas me peame kindlasti vaatama ühtekuuluvusfonde, tõukefonde ning me peaksime jälgima ka seda, kas neid ei saaks me paremini ära kasutada ja kas me ei saaks need ümber suunata äh, kasumlikemasse investeeringutesse. vaadates koordineerimistegevust, siis ka see on äärmiselt oluline. kui me tahame saavutada Euroopas lisandväärtust, siis Euroopa peab ära kasutama meie koordinaatoreid ja koordineerima projektide ajakava ja juhtimist. ma igal juhul soovin teile teie töös edu ja meil on kindlasti väga palju ideid ja me tahaksime kindlasti anda oma panuse ja äh, meie äh, fraktsioon kindlasti tahab teile äh, soovida edu. proua Maister, kolm minutit. suur tänu Äh, ma tahaksin, äh, härra volinik, teid tänada selle ettekande eest ja selle dokumendi eest, mida te olete meile edasi andnud. ma usun, et meil on kõigil põhimõtteliselt öelda ühte sama asja, sest me oleme niivõrd hästi teadlikud nendest probleemidest. alguses te ütlesite juba seda, et mida me tahaksime saavutada, on siis äh, Euroopa raudteetranspordisüsteem, mis on parem ja see on ainult endiselt paberil ja me teame, et selle eesmärgi saavutamise ees on meil tohutuid barjääre me loomulikult, äh, me ei taha Saksamaal äh, ju olla takistusteks, aga me teame, et on erinevatel põhjustel olemas erinevaid tõkendeid, erinevaid pudelikaelu, millest me peame üle saama selleks, et saavutada liberaliseerimist. ja te mainisite sarkassat, loomulikult sellest on ka räägitud ja küsimus ongi selles, kuidas me saame seda turgu arendada, kuidas me saaksime äh, saavutada paremat äh, rahastatust ja äh, et kuidas me saavutame seda, need projektid, mida me tahame teostada, need ka teostatakse. Te ütlesite täiesti õigesti ka seda, et me tahame äh, panna poliitilised, lisada poliitilised tingimused rahastamisele. kas see tähendab seda, et kui riigil raha ei ole, siis ta saab midagi Euroopalt, isegi kui nad äh, tegelikult ise neid prioriteetsete osas äh, jõupingutusi ei ole teinud, öeldes, et nendel on finantspõhjused, miks nad ise ei saa mitte midagi teha. Te rääkisite Leedust ja Poolast ja ka Lätist. ei, praegusel on ainult bussiühendus olemas, te rääkisite ka Kreekast, kus on sarnased probleemid kus äh, nendes piirkondades raudteeühendust ei ole, sellepärast et selle jaoks ei ole vahendeid. kas meie siis võime öelda, et me tahame saada üle-euroopalist raudteevõrgustikku ja kui nendel liikmesriikidel ei ole võimalik neid vahendeid eraldada raudteevõrgustikuga, siis meie äh, eraldame need vahendid, kas see oleks üks lahendus või kas me ütleme poliitilised ja finantstingimused ja nii, et kui äh, liikmesriik teeb jõupingutusi, siis meie teeme seda neid ka. härra Kraamer, kolm minutit, palun suur tänu selle raporti eest ja ma usun, et see, mida me täna oleme kuulnud, äh, siis ma leian, et esimest korda volinik mõtleb ka selle peale, mil, mikspärast me ei ole neid eesmärgi saavutanud, te olete analüüsinud seda situatsiooni ja pannud paika need ka kriteeriumid. väga hea mõte on panna kin-, kirja tingimused, seda, siis te saate raha, kui te neid asju tahate te,, te saate teha ja selliste arvuaastate jooksul. see on väga hea asi ähm, härra Grosch rääkis äh, pudelikaeltest ja piiriülesest transpordist, ma olen sellega nõus, aga kui te peate looma, panema paika uued prioriteedid, siis me peaksime kindlasti ka selgelt nägema seda, et äh, tuleb minna edasi järgmise etapi juurde, kui olete ühest puled, äh, pudelikaelast üle saanud, näiteks Stuttgart kakskümmend üks näiteks Saksamaal. ja seal on üks lõik, mis on, läbib Thüringeni metsa siis, siis viiskümmend protsenti rahast on äh, läheb ühe projekti jaoks, ühe suure pudelikaela jaoks, siis edasi läheb see Dresden ja Praha, München ja nõnda edasi. me peaksime kindlasti vaatama, kuhu see raha seal kaduma läheb, kui see läheb ainult pudelikaeltesse, aga mis siis saab ülejäänud võrgustikust? näiteks Brenna, Lyon äh,, Torino ja Messina sild, need on ainukesed kolm Itaalia äh, pudelikaela projekti, aga nendel ei ole plaane, nendel ei ole raha ka. tegemist on väga tõsiste küsimustega Itaalias, aga kust see raha siis tuleb? mida me peame siis, peame, peame tegema me Hiina äh, sillaga? Itaalias raha ei ole, kui äh, ei ole võimalik siin äh, ka tunneliga asja lahendada ja erinevaid probleeme on. ühel, siis Austrias me teame, et nad on öeldud, viie aasta jooksul raha ei ole, me peame raha kõigepealt koguma, aga itaallased ei ütle mitte midagi, me ei tea, kas teil on kahe aasta plaan, ma ei tea, kas nad kavatsevad seda teha, kas me peame neid aitama siis või mitte. ja selle kohta on ka mitmeid teisi näiteid. me oleme oma raport, raportis parlamendis juba öelnud, tegemist on Lichtenbergi äh, raportiga, mis ütleb, et me peame pudelikaeltest kõigepealt lahti saama ja siis paneme võrgustikud paika, aga võrgustikku on ju tegelikult samal ajal vaja. järgmiseks punktiks on see, et kui me nüüd vaatame äh, Lyoni eh, Torino eh, piirkondades, tegemist on tihedalt rahvastatud piirkondadega, see on väga oluline lüli, Stuttgart kakskümmend üks eh, samuti, nad on olulised terve transpordivõrgustiku jaoks Euroopas Äh, me teame, et nendele projektidele on olulisi, äh, olulist opositsiooni ka tekkinud. Äh, teiseks probleemiks on liikmesriikide enda tegevusetes. kui liikmesriik venitab ja tegelikult ei taha neid projekte ellu viia, siis mis mõte on neid aidata, meil peavad olema tõendeid selle kohta, et liikmesriik tõepoolest tahab seda projekti ise ära teha. see peaks olema siis prioriteet ja see peaks olema selle jaoks oluline kriteerium. viimane, lõplik punkt, kui me vaatame kulude jaotust äh, kaasfinantseerimise osa, siis tundub, et äh, kui meil on tegemist oluliste projektidega, siis äh, esimese kahekümne ühe protsendi jooksul finantseerimist jätkub, aga osad näiteks Balti projektid saavad kümme või viisteist protsenti Euroopa Liidust ja see on ka asi, mida tuleb lahendada, suur tänu. suur tänu ja ülejäänud palun äh, kaks minutit igaühele, härra Kantsjaanis. Subito no, ringrazio, ringrazio il commissario che, che... aitäh, ma sooviksin tänada härra volinikku. ta on teinud väga suurepärast tööd, võtnud kokku kõik erinevad projektid. mul ei ole olnud aega detailselt kõikide projektidega tutvuda, kuid viivituste probleem tekitab mitmeid küsimusi bürokraatiaga kohaliku poliitika tasandil ja ka kaasrahastamise küsimuses, see on praegusel hetkel suureks probleemiks. ehk siis on mitmeid põhjusi, mis viivitusi põhjustavad. paradoksaalne on see, et kriisiolukord tekitab omakorda veel täiendavaid viivitusi ning muudab veelgi keerulisemaks nende piirkondade toimetuleku. Nende piirkondade toimetuleku, kes on äh, justkui kõrvale jäänud, sest nendega ei ole piisavaid ühendusteid. kui me blokeerime neid koridore, siis on meil mitmeid probleeme, PP1 ja PP7 puhul, nii nagu härra Kramer mainis. ma arvan, et praegu ei ole õige aeg sellega tegeleda, sest ähm, nii PP1 kui ka seitse ähm, satuvad suurematesse raskustesse seetõttu ja isegi võib-olla me oleme kakskümmend aastat äh, planeerinud seda, miks minna nüüd jällegi sammukese tagasi, me peaksime rakendama seda, mida me oleme planeerinud kui Brennerit ei lõpetata või kohalikku infrastruktuuri ei arendata, siis tegelegem selle probleemiga, viime selle lõpule, sest suur osa tööst on juba tehtud. teiseks, me ei tohiks rahastamist peatada, sest see blokeeriks vaid äh, neid piirkondi ning äh, peame silmas kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ning loodame täiendavatele edusammudele, aitäh! härra Liberatski, kaks minutit, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik. nagu härra Alcadarai just ütles, siis ka mina sooviksin teid õnnitleda tehtud töö eest ning ähm, võrreldes teiste projektidega, siis tundub, et äh, ERTMS-iga on läinud päris hästi, kuid mul on siiski paar kommentaari kas me peaksime vaatama üle ühtekuuluvusfondide rahastamise selles küsimuses? ma tahaksin teada, kuidas te kasutate erinevaid vahendeid äh, liikmesriikides TNT projektide jaoks. me peame tuvastama viivitused äh, TNT-de rahastamisel, kas siin on äh, mitmeid puudujääke, jääke ning kas me peaksime prioriteete müü-, muutma või äh, raha määrama. me ei tohiks keskenduda vaid projektidele rikkamates riikides, vaid me peaksime arvestama ka neid riike ja projekte nendes riikides, kes on alles hiljuti Euroopa Liiduga liitunud, sest ka seal äh, võib olla just probleeme. aitäh, proua Savisaar. aitäh, härra komisjonär, selle ülevaate eest. et äh, kuna koordinaatorid on üldisemad küsimused ja teemad läbi käinud, siis ma läheksin märksa konkreetsemaks ja ja eks eestlased ütlevad, oma särk on ikka ihule kõige lähemal siis äh, ma küsin oma lemmikprojekti kohta rail baltica kohta. hommikupoolses äh, istungil härra telika oli suhteliselt rahul selle projekti arengutega aga see on alles esimene etapp. samas ta ka märkis et äh, ta peab iseenesestmõistetavaks et tallinna ja varssavi vahel käis vähemalt korra päevas üks reisirong mõlemas suunas ja siit minu küsimused et praegu peaks äh, on suhteliselt vähe aega jäänud selleks otsustamiseks et millised on siis valikud kas tuleb valida siis euroopa rööpmelaiusega või kasutada siis kolme rööbast et kas ka komisjonis on seda arutatud kuna te käite raha välja ja ja üks projektidest kallim et kas on ka mingi eelistus ja arusaamine ja teine võib-olla mis päris eestit puudutab et kumma siis peaks valima läbi pärnu või või läbi valga et kas on ka mingeid eelistusi või millest see ka oleneb? aitäh. suur tänu, proua Savisaar, nüüd palun härra De Grandes Pascual kaks minutit. suur tänu, härra esimees ja suur aitäh ka härra Kallasele lausutud sõnade eest, nagu härra Simson eh, nüüd eh, on nii range meiega, siis eh, räägin väga lühidalt. mul on tunne, et teie olete väga optimistlik ja loodan, et see optimism ka realiseeruks. tegemist on piiriüleste küsimustega, näiteks Perpignan Figueras. mina suhtun piiriülestesse küsimustesse veidi öö, äh, skeptilisemalt, aga see ei tähenda seda, et need oleksid äh, vähem tähtsad. nüüd Te räägite ü-, sellest, et üks kord pikendada, anda ajapikendust, kaheaastast ajapikendust programm, nendele programmidele, mis tõesti äh, ka ellu äh, viidavad on ja seda ma toetan. nüüd, aga mis on kõige olulisemad, need projektid, mis äh, ei ole üldse tulemuslikud, siis tuleb need vahendid ümber jagada, ka sellega ma olen täiesti nõus. loomulikult tegemist on kriisiolukorraga, härra El Kadraoui kaitses siin oma projekte, kuid samas ta rääkis ka sellest, et on riike, kes on väga selgelt öelnud, et neil ei ole vahendeid selleks, et investeerida neid Euroopa võrgustikesse, nad peavad investeerima oma vahendid siseriiklikesse võrgustikesse. ja see on täiesti loogiline, nii et kõigepealt tuleb nõu pidada ikkagi riikide valitsustega, selleks et teada, kellel on üldse rahalisi võimalusi ja kes nii poliitiliselt kui rahaliselt saab äh, panustada ja kuidas kaasata ka erasektorit kõigepealt äh, Vahemere äh, koridor, kindlasti saab see sellest äh, vahendite ümberjagamisest kasu ja mina ei ole põhimõtteliselt ühegi projekti vastu. kui aga vahendeid ümber jagatakse, siis juba kontrollime, et millised riigid on valmis panustama projektidesse, mis on sama jätkusuutlikud. suur tänu, härra De Grandes Pascual, tal on täiesti õigus, ma pean ajast väga selgelt kinni, sellepärast et mul on veel kümme 10 kõnelejad siin nimekirjas, nii et äh, kaks minutit igale ühele. palun, proua Jala Sender. suur tänu, härra esimees, suur aitäh ka härra Kallasele. mina äh, ei ole teie äh, toimimisviisiga päris nõus, see üllatab mind väga tegemist on äh, niikuinii juba eelarvega, mis on, ähm, mida on oluliselt vähendatud äh, alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, teised sektorid said oluliselt raha juurde, nii et mind tõesti väga üllatab see, sest et mitte ühegi konsultatsiooniprotsessi käigus ei olnud välja tulnud sellise ettepanekuga nüüd äh, see näiteks äh, ühtekuuluvusfondid või struktuurifondid, äh, siis mul on tunne, et me üleüldse anname alla, enne kui arutelu üldse pihta hakkab, me peaksime ikkagi võitlema selle eest, et ühi-, et Euroopa transpordivõrgud saaksid rohkem rahalisi vahendeid. nii et see kindlasti on väga hävitava mõjuga signaal ja nüüd see, et muuta reegleid keset mängu, see kindlasti ei võimata, võimalda paljude projektidega edasi liikuda nii et tundub, et siin ei ole võetud üldse tasakaalustatud lähenemist, vaadates näiteks seda, mida nõuab tööstus. nii et samas võiks ju nõuda ka teiselt poolelt veidi ohvreid, sellest ma saan aru, aga ei ole mõtet siit juba ette kedagi karistama hakata. ja pealegi me näitame justkui, et siin on tohutu venimine projektide osas, need üleüldse ei tööta, nii et see kõik on tõesti väga hävitava äh, mõjuga, nii et nagu ütles minu kolleeg härra Kantšan, siis tõepoolest, kui ma võtan näiteks Brenneri äh, peatunneli või ähm, ka Tan-, Talisi programmid ja nii edasi, siis äh, kõik see saab sellest suurt kahju. sest et samamoodi nagu Baskimaal ja ka näiteks see programm PP seitseteist, äh, kuusteist, vabandust, siis siin on täiesti ületamatud probleemid tegemist on haldamisprobleemiga, piiriülese haldamisprobleemiga, mis tuleneb komisjoni enda ettepanekust, nimelt see koordinaatorite idee, kes tegelikult ei ole midagi lahendanud, vaid hoopiski süvendanud meie probleeme, nii et kui nüüd komisjon keset äh, seda mängu nüüd hakkab veel reegleid muutma, siis ma ikkagi tahaksin tõesti väga teada, mismoodi me saame üldse kuidagi midagi parandada rahastamise mõttes, aitäh! proua Bilbao, palun! suur tänu, härra esimees, suur tänu ka härra volinikule selgituste eest. täna hommikul oli meil võimalus kuulata äh, prioriteetprojektide vastutavaid isikuid, tahaksin tänada härra Sekit tehtud töö eest ja töö eest, mida ta teeb endiselt prioriteetprojekti number kolm osas, kuid täna hommikusest koosolekust tulenevalt tahaksin teile esitada küsimuse. nüüd see kriteeriumite muutmine, äh, mis puudutab uut finantsraamistikust, rääkisite äh, üle-euroopastest probleemidest, nüüd Baskimaa äh, raudteevõrgustiku probleemid on oma olemuselt piiriülesed. nüüd selle aasta jooksul on olnud prioriteetprojektiga number kolm olnud Prantsusmaa poolel probleeme, on olnud probleeme valitsuse Prantsusmaa valitsusega. on küll tehtud jõupingutusi selleks, et äh, need probleemid lahendada. tahaksime aga ikkagi teada, kas nüüd see projekt number kolm on nende kriteeriumite raames, äh, et kas võib juhtuda, et äh, projekt number kolm jääb ilma ähm, rahast, ilma, täiesti rahast ilma, täiesti rahalistest vahenditest ilma? suur aitäh! vielen dank für den bericht herr kommissar! es wird niemanden härra Ranner, äh, suur aitäh. tutvustuse eest, tegemist on äh, tõesti väga tulise teemaga, nagu kolleegid ka ütlesid, mul on küsimus teile, härra volinik, kas praegu oleks juba võimalik öelda, millised meetmed olete ette näinud Äh, raudteelõikude jaoks Austrias ja äh, Saksamaal. suur tänu. härra Leitfried. aitäh, härra esimees esiteks, mis puudutab TNT, ma arvan, et meil on kaks võimalust ja me peame otsustama, kas me tahame tuleviku rahastamist, mis äh, rahastab kohalikke või rahvusvahelisi koridore, ma arvan, et meil ei ole raha mõlema tarbeks. Euroopa Liidu ülesanne on tagada rahvusvahelised ühendusteed. teiseks, kui me tahame luua suurepärase võrgustiku, mis näib vaid suurepärane või tahame me midagi, mis toimib hästi kui me nii tahame teha, siis meil on vaja prioriteedid paika panna ja vaadata, mida liikmesriigid ise peavad ära tegema selleks ning siis vaatame, kuidas äh, rahastamist korraldada. seda me peaksime arvestama uute ühenduste loomisel. teiseks, ning äh, mis puudutab lennujaamu, siis selles vallas ei ole midagi ära tehtud me rääkisime uutest määrustest kehaskännerite vallas ja, ja muudes küsimustes, kuid rahastamisest ei ole juttu olnud. mida te selles vallas plaanite teha? selleks, et me saaksime nõukogu tegutsema sundida, sest nemad on, äh, ei ole hetkel midagi ära teinud, me tahame midagi näha. härra Tremosa, palun kaks minutit suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Kallas ja tere tulemast siia komisjoni, suur tänu teie töö eest, teen väga lühidalt. praegu on meil käimas majanduskriis ja meil ei ole kõikide projektide jaoks vahendeid ja seega oleks väga hea teada, et millised on tulevased mõju-uuringud, majanduse mõju-uuringud, mille viib läbi Euroopa Komisjon selleks, et me saaksime tõesti oma prioriteedid paika panna, valida need projektid, mis panustavad kõige rohkem makromajanduse kasvu Euroopa Liidus meil oleks vaja mm, sellist edetabelit, kulutõhususe uuringut, mis võtaks arvesse kõike seda, millised on siis näiteks potentsiaalne majanduskasv, mis võib tuleneda äh, konkreetsest projektist, kuidas võib see projekt panustada Euroopa majandusse, sest et me ei saa endale enam lubada seda äh, luksust, et me ei võta äh, majandusaspekti arvesse, kui me vahendeid ümber jagame. olen pärit riigist Hispaaniast, kus kahe aastakümne jooksul saime Äh, toetust ja tegelikult enamik neist toetustest jagati sellistel alustel, mis ei võtnud arvesse kulutõhusust. ja nüüd äh, juhtubki nii, et lõunapoolsed riigid erinevad oluliselt põhjapoolsetest riikidest, sest et lõunapoolsed riigid on saanud väga palju toetust pikkade aastate jooksul, kuid ei järgitud majanduskriteeriume äh, sel, siis, kui neid vahendeid ümber jagati. proua Lichtenberger, palun kaks minutit aitäh ka minu poolt. sooviksin tagasi tulla selle ülevaate juurde, see annab ähm, väga hea taustainformatsiooni meile, see on hea lähtekoht. kuid me peaksime kogu seda plaani vaatama ka strateegilise ja keskkonnamõjude küljest siis me näeksime, mismoodi need võrgustiku erinevad osad omavahel kokku lähevad, seda ju ei ole veel tehtud. teiseks, mis puudutab ähm, kaasrahastamist, meil ei ole võimalik äh, Euroopa Liidu poolt äh, finantseerida või ka liikmesriikide poolt täielikult ühtegi projekti finantseerida. uute liikmesriikide puhul on küsimus, kui palju raha nad saaksid ühtekuuluvusfondist vanad liikmesriigid nagu Saksamaa, Austria ja Itaalia ei, neil ei ole juurdepääsu nendele fondidele. Austria on üsna selgelt väljendanud, et kuna nad ei saa äh, Itaalialt näiteks äh, konkreetseid vastuseid siis äh, Austria võib öelda, et kas me võiksime palun saada äh, hea vastuse lõpuks. see aga võib väga palju aega võtta. minu küsimus on järgmine, suurte projektide puhul, kas meil ei oleks vaja pikemat aega kui kaks aastat? kas me ei peaks äh, mõtlema ka alternatiivsetele projektidele mingit äh, näiteks odavamat versiooni välja mõelda, minu arvates on seda hea teada. ning veel üks lühike küsimus, mis puudutab äh, Brüsseli projekti. miks ei ole seda mainitud siin? aitäh, äh, proua Vils, palun, kaks minutit. mul on teile väga konkreetne küsimus, äh, härra volinik. palun kuulake mind. kas ma võiksin oma kahte minutit nüüd alustada, mul on väga konkreetne küsimus härra volinikule äh, ma tunnen muret projekti number kakskümmend suhtes, mis puudutab äh, äh seda läbipääsu. Lübecki ja Brutbargeni vahel. Riimani saar tunneb selles suhtes muret, sest ei tehta mitte vaid äh, raudtee läbisõit, vaid sinna tuleb terve tee. see võib olla ka Hamburgile, Hamburgile probleem. ehk siis äh, parvlaevu hakkab sealt kohalt läbi liikuma rohkem, keskkonnakaitsjad on selle projekti vastu Nad on kampaaniat alustanud, nad on komisjonile kirjutanud ning ma tahaksin küsida, kas te olete neid probleeme ja seda pöördumist arvestanud? kui te räägite nende inimestega, siis kas äh, komisjonis on seda arutatud? ning kas, äh, kas sellega minnakse ikkagist veel edasi, sest meil on juba väga head äh, äh ühendusteed ning kas viiakse läbi ka korralik keskkonnamõjude uuring selles vallas, sest tundub, et praegusel hetkel on see väga oluline, aitäh. aitäh, Mr Sturks, palun, härra Sturks. aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik. ma olen väga, ma kuulan väga tähelepanelikult teie vastust äh, selle Iron Rail küsimuses ütlesite, et kahe tuhande viieteistkümnendaga peaks äh, ajalise piiri panema, kuid mitmed huvitavad projektid on kaugele ulatuvamad, näiteks Kelda projekt ning äh, see ajapiirang võiks väga huvitava projekti täide viimata jätta, mitte ainult tehniliselt, aga ka rahaliselt. kas see ei ole liiga riskantne enne selle täideviimist. kas kaks tuhat viisteist on see väga konkreetne tärmin või arvestate te ka konkreetseid üksikjuhtumeid? Äh, kulutatud on juba kolmkümmend neli miljonit ja te ei ütle, kust piir läheb? aitäh mina olen teiega nõus, mis puudutab teie ettepanekuid rahastamise vallas siin aruandes. kui mängureegleid äh, muudetakse, neid on ju muudetud aja jooksul, ning ma pean ütlema, et esimest korda teiega näeme et mängureegleid on hakatud tõsiselt võtma. ning kui liikmesriigid ei suuda oma vastutusega toime tulla kahe aasta jooksul, siis tuleb sellega tegeleda. Teie ettepanek on, et sellega tuleb tegeleda. kui liikmesriik ei suuda projekti lõpetada või rahastamist leida, siis tuleb arutada, milliseid lahendusi on võimalik leida ning äh, siis ma saaksin kodus öelda, et te olete väga tõsiselt äh, projektide suhtes midagi ette võtmas. Nende projektide puhul, mida, äh, mis võib-olla jäävad lõpule viimata. tahaksin midagi lisada ka eelnevale kõneleja. siin ei ole ühtegi projekti, mille suhtes ei tule proteste kohalikelt elanikelt. seega, härra volinik, te peate nendega arutama, enne kui edasi lähete. aitäh ja selle suurepärase detailse vahekokkuvõtte eest, härra volinik. ning aitäh ka selle üldise strateegia eest ärge unustage, et me peame arvestama ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärkidega. väga oluline on see, et me neid eesmärke üritame täita. meil on palju kõnesoovijaid ähm, Saksamaalt ning me ei tohi unustada, et Saksamaa on võib-olla kõige suurem transiitriik Euroopas ja kui me tahame kõiki neid erinevaid teid kokku viia, siis me peame Saksamaaga arvestama. seega mõjutab ka kõik see Saksamaad kõige enam, sellepärast me oleme kõikide nende ettepanekute suhtes väga tundlikud, eriti mis puudutab rahastamist. Belgia eesistuja on teinud ettepaneku, et raskeveokid puhul me peame neid äh, piisavalt maksustama ja teemaksud paika pan-, panema. me oleme Saksamaal seda juba tükk aega teinud, võib-olla teie, härra volinik, peaksite oma kolleegidega konsulteerima ja neile välja tooma selle, et äh, selleks, et projekte rahastada, on vaja seda suurel määral teha, seda läbi maksude ja tollide, selleks et infrastruktuuri rajada. meil on veel kaheksateist kõnesoovijat, kuid äh, nüüd annaksin võimaluse vastata kümme kuni üksteist minutit. Uh, suur tänu, tõepoolest kõik küsimused olid väga konkreetsed ja siin on mitmeid erinevaid küsimusi, aga üritan vastata võimalikult paljudele tõstatatud küsimustele kui võimalik nüüd äh, kõige olulisem on see, millele viitas alla härra El Kadraui, nimelt äh, mis hakkab selle rahaga saama ja millised on prioriteedid, kui äh, kui seda kolmesadat ühteteist miljonit hakatakse ümber jagama, mis siis võetakse praegustelt projektidelt ära. siin on nüüd kaks varianti. esiteks me võime kasutada seda raha tegelikult on tegemist väga ähm, väikse rahasummaga, kui arvestada transpordisektorit üldse. nüüd siis on valik kahe suuna vahel, kõigepealt äh, on võimalik meil äh, valmistuda järgmiseks finantsraamistikuks ja töötada välja ideid, projekte järgmiseks TNT perioodiks ja teiseks äh, siis Äh, finantseerida IT ja muid äh, intelligentseid äh, projekte, näiteks ERTMS ja, ja muud sellised, see kõik on siis innovaatiline, kõrgtehnoloogiline aspekt. nii et need on sellised esialgsed ideed, me ei ole tegelikult veel jäika raamistiku välja töötanud ja seega kõikidel on võimalik veel äh, taodelda neid vahendeid. nüüd äh, milline on seos äh, nende rahaliste vahendite äravõtmise ning järgmise finantsraamistikuga, nüüd siin me ei räägi mingitest sellistest piirangutest, et ei ole võimalik üleüldse taotleda uut, järjekordselt vahendeid. me ei taha siin jätta muljet, et et äh, noh, hea küll, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks siis nüüd võtame selle raha ära, aga võib-olla saame ikkagi projektiga jätkata. selliseid lubadusi me ei anna, nüüd kui uuesti taotleda raha projekti, siis on tegemist uue projektiga. nüüd äh, väga huvitav küsimus, et äh, et tõepoolest mõistlik on võib-olla siin rahalisi vahendeid vähendada, näen siin oma sõpra Jan Mullerit, kes on palju aega töötanud ka Kokopuus ja ikka ja jälle räägib ta sellest, et me peame selle raha ümber jagama, mida programmide raames ei ole, ei ole ära kasutatud, nii et ma näen, et tema nägu on naerul. nüüd mitmed parlamendiliikmed rääkisid suurtest projektidest ja nende ettevalmistavast faasist keskkonnamõju hinnang ja kõik teised analüüsid. see, mis on kõige äh, hirmsam, on see, et nende suure projektide maksumus on tohutult kasvanud ja nüüd on tegemist tohutu dilemmaga kõikidele osapooltele, sealhulgas äh, eelkõige just liikmesriikidele sest et äh, probleemid saavad alguse siis, kui ehitusprotsess saab alguse, sest et äh, kõik load on olemas, kõik dokumendid on korras, aga nüüd, kui hakatakse äh, ehitama, siis tekib tohutu vastasseis. ja see ei ole loomulikult eriti soodus positsioon, eriti soodus olukord meie TNT võrgustiku jaoks. nüüd oluliseks teemaks on ka see, et kui me planeerime, siis peame väga tõsiselt kaaluma seda, kas me nüüd loome täiesti uusi infrastruktuure, mis võivad luua väga suurt vastasseisu või kas me äh, pooldame seda, et renoveerida olemasolevat äh, infrastruktuuri, suurendada selle läbilaskevõimet, äh, ühesõnaga teha kõike seda, mis võimaldab olemasoleval võrgustikul paremini töötada aga see protsess on kõik väga läbipaistev, nii et seda arutame loomulikult ka äh, teiega ja üritame alati äh, pidada nõu kõikide sidusrühmadega, Euroopa Parlamendiga, samuti kodanikuühiskonna esindajatega, liikmesriikidega, sest et me üritame ennetada kõiki neid probleeme, mis projektides alati tekivad. me tahame vältida seda, et nüüd meil on äh, äriplaan olemas, projekt olemas, aga siis tuleb kõik seisma panna, sest et äh, tekib mingi täiesti ennenäge-, ennenägematu vastasseis, mis äh, paneb lihtsalt projekti seisma. nüüd ähm, ühtekuuluvusfondid äh, ning seos nende projektidega, Regio peadirektoraat on rääkinud vist kaheksakümnest miljardist mida kasutatakse siis ähm, ühtekuuluvusfondides ning struktuurifondides äh, transpordisektori tarvis. loomulikult on vaja meie erinevaid poliitikaid äh, koordineerida ning tagada suurem sidusus. kuid see on tegelikult ikkagi liikmesriikide otsustada ja äh, nemad, nende jaoks on tegemist väga delikaatse teemaga neil ei ole kuidagi vastuvõetav see, et Euroopa Liidust keegi dikteerib neile nüüd ette selle, et kuidas struktuurifondide raha kasutada. nüüd üks suuremaid projekte, äh, Brenneri peatunnel, äh, väga tore tõesti, et Pat Cox, kes on selle prioriteetse projekti number üks koordinaatoriks, on hiljem ka siin ja saate ka temale küsimusi esitada, kuid loomulikult kõik projektid äh, on meile olulised, kaheksa miljardit on praegu see eelarve ja me loodame, et teie abil järgmise TNT eelarve äh, all on meil juba oluliselt äh, suuremad summad kasutada. eesmärgiks on ikkagi töötada välja tõeline töötav võrgustik ja meil oleks kõigeks selleks vaja viissada miljardit, võib-olla seda on veidi palju, aga ega see nüüd kõik ei tule ka Euroopa Liidu eelarvest, nii et peame koondama kõiki erinevaid ressursse. Euroopa Liidu eelarvest saab võtta vaid kõige olulisemateks elementideks raha ja meie ülesandeks ongi kindlaks määrata, millised need kõige olulisemad elemendid on, loomulikult me ei taha panna oma raha suurte projektide alla magama, mis lõppkokkuvõttes võib-olla kuhugi ei vii. nii et äh, nii palju siis suurprojektidest veel üks rahastamisalane küsimus, me oleme siin teiega mitmeid kordi rääkinud sellest, kuidas leida lisarahastus, äh, rahastamisvahendeid. ma olen kohtunud äh, kõigi, kõige suuremate äh, erasektori investoritega, investeerimispankadega, Goldman Sachs ja ja ka teised, nad on tulnud välja väga huvitavate ettepanekutega ja see, millele alati rõhutakse, on see, et kõik see peab olema äh, ette nähtud juba pikas perspektiivis, see peab olema usaldusväärne, ei tohi lubada mingisuguseid äh, poliitilise tahte kõikumisi ja ühtlasi äh, nemad on alati rääkinud sellest, et parem on tegelikult renoveerida olemasolevaid struktuure, sest et muidu ostetakse kokku äh, maad selleks, et ehitada midagi uut, aga tegelikult see maa maksumus on nii suur, et projekti enda jaoks raha enam ei jäägi. Rail Baltica ja eelarve vähendamine selles osas, see tuleneb Leedu valitsuse tegevusest äh, Leedu valitsus on otsustanud ümber vaadata selle projekti äh, arhitektuuri, struktuuri, selleks et see projekt oleks odavam. ja see on tegelikult ju positiivne otsus. Leedu valitsus on teatanud et nad nüüd juba teavad, mis suunas äh, see raudteevõrgustiku arendamine liigub ning see kindlasti lihtsustab ka Rail Balticut. nüüd rööpmelaiusest, siin me räägime äh, viisteist kakskümmend äh, rööpmelaiusest, see on kaubarongidele ja kui me tahame reisi, reisijate vedu arendada, siis peaks siin kaaluma ka ikkagi ühendust Euroopa rööpmelaiusega, nii et see on tegelikult langeb juba vastavate valitsuste pädevusvaldkonda. Leedu juba otsustas äh, ehitada välja tee Kaunaseni ja nüüd peavad ka Eesti ja Läti otsustama ma arvan, et koordinaatorid saavad ise juba täpsemalt vastata küsimustele äh, prioriteetsete projektide kohta, PP kolme osas mingisugust äh, rahastamise vähendamist ette nähtud ei ole, tõepoolest see on jäänud veidi venima, nüüd äh, siseveeteed, siin on kõige rohkem hilinemistega probleeme, ka suhtutakse äh, sellesse kõige pessimistlikumalt, äh, mis puudutab Reini äh, projekti ja samuti ka Shelde projekt. jällegi peame tegema koostööd koordinaatoritega. Äh, proua Peis on vastutav selle eest, nii et eks tema siis juba räägib lähemalt liikmesriikide valitsustega, et ka see ühendus ära lahendada. nii et tööd on meil veel palju, peame tegema koostööd valitsustega, kõik sõltub neist ja omalt poolt mina loomulikult soovitan, soovin, vabandust, koostööd edendada, aga tegemist on tõesti väga keerulise ülesandega, sest et mõned projektid sõltuvad sellest, mis toimub kümnes erinevas riigis, nii et kui on tegemist kahe riigiga, siis see on veel üsna lihtne variant siiamaani aga koostöö on olnud päris hea olnud, TNT raames on tehtud ära üsna palju, tõepoolest kritiseerida võib alati, ja loomulikult tahaksime, et projekt oleks parem ja et seda arendatakse edasi ja et ühendused ida ja lääne vahel oleks paremad ja nii edasi. aga tegemist on siiski siseturu jaoks väga olulise projektiga ja mina teen oma tööd edasi ja ma olen äh, pühendunud sellele, et projektid ka edasi liiguvad ja lõpetasin täpselt õigel ajal. Your... suur tänu teie vastuste eest parlamendiliikmete küsimustele, oleme täpselt graafikus, nii et palun jäägem siis selle hea harjumuse juurde terve pärastlõuna jooksul. suur tänu teile, et täna siia tulite ja ootame huviga tulevaid, tulevaseid kohtumisi. see, need, kes nüüd palun saalist lahkute, tehke seda vaikselt, selleks et meie saaksime oma tööd jätkata. nüüd paluksin neljal koordinaatoril tulla siia saali etteotsa. If I could ask uh, Mr Cox, Mr Bala. palun, härra Cox, härra Ballas, härra Brinkhorst ja härra Vink, tulge siia laua äärde Okay, colleagues, I need to start because of the timetable. alustame siis sellepärast, et meil aeg hakkab otsa saama. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga ma oleks väga tänulik, kui te läheksite välja oma vestlusi edasi pidama. sest äh, koosolek, mis selles saalis on oluline, on see, mida meie siin peame. kolmteist päevakorras on siis arvamuste vahetus äh, nelja ülejäänud koordinaatoriga ja selleks, et koordinaatoritele selgida, kuidas me siis täna hommikul oma asju korraldasime, on see, et ma kõigepealt palun teil siis teha sisse sissejuhatuse kümne minuti jooksul äh, üksteise järel, siis tulevad äh, liikmete küsimused ja kommentaarid ja kui meil on aega äh, ka jäänud selleks piisavalt, siis vastad, saate vastata küsimustele. ning see tähendab, et liikmed saavad samasuguse sõnaõiguse nagu koordinaatorid. alustuseks siis härra Koks Prioret projekt number üks. Pat on äh, jällegi äh, meie vilistlaste klubi liige, kes on, äh, kes on nüüd koordinaator, nii et palun, teil on siis kümneks minutiks sõna. Mr Chairman and uh, members of parliament lugupeetud eesistuja, parlamendi liikmed, mul on väga hea meel siin olla ja see on äh, eelmine kord ma olin siin mõned kuud tagasi, püüan ise äh, selle projektiga sammu pidada, mul on mitmeid äh, koosolekuid olnud ja aastaaruandes on selles äh,, selles ära toodud kokkuvõte. kolm asja, mida ma tahaksin näha ja millele ma kõige rohkem tähelepanu pööraksin, siis kõigepealt äh, ma tahaksin lukku panna kolmanda etappi finantskohustused, mis on äh, Brennan Base äh, tunneli enda puurimine. teiseks tahaksin toetada ka seda, ideed, mis puudutab samal ajal ka sellele tunnelile põhja ja lõuna telje puurimist ja kolmandaks me peame kindlasti ka arutama sellega kaasnevaid äh, poliitilisi juhendite äh, meetmeid, et kui meil see infrastruktuur on olemas, et me arvestaksime sellega ka oma modaalse üleminekus. Austria jaoks on kindlasti tegemist äh, väga olulise teemaga mis puudutab minu enda rolli, siis ma usun, et kuulamisel ma seda ka kirjeldasin, see on üks kolmest sees, konsulteerida, koordineerida. ja hallata ja ma arvan, et äh, ma olen nende, äh, nendele küsimustele ka juba päris ulatuslikult püüdnud ka vastata. väga palju planeerimist läheb ka keskkonnamõju hindamisele, erinevate ehituslubade taotlemisele äh,, Äh, konstrueerimisele, planeerimisele ja palju vähem tegev, pingutusi läheb, on tehtud selleks, et anda teavet selle kohta, millisel viisil need pikaajalised plaanid on ka pikaajaliselt ähm, üksteisega kokku sobivad ja ma usun, et see ongi selle plaani puudus. esimene äh,, siis prioriteet, prioriteetplaan number üks, nagu te teate, on siis äh, mitmetes aspektides lipulaev ja sellele on antud kakskümmend protsenti olemasolevatest vahenditest äh, mis on mõeldud TNT projektidele äh, praeguse äh, finantsraamistiku kohaselt. väga palju tööd tegi ära minu eelkäija Karel Van Mört ja mina saan nüüd tema tööd ära kasutada. valitsused allkirjastasid äh, ühise deklaratsiooni Roomas ja eesmärgiks on teha ära, teostada ära teatud töö ja seda ma tahangi ära teha nii et siis pacta sunt servanda, et lepingut tuleb täita ja see on siis see, mis meile tuge pakub. üheksateistkümnendal novembril, paari nädala pärast. mul on siis võimalus esimene kord äh, olla äh, abiks äh, ka valitsustevahelisel koosolekul, kus kohtuvad ka Itaalia ja Prantsusmaa ja kolmekümnendal novembril äh, ma loodan, et mul on võimalus kokku saada töörühmade esimeestega, kes juhivad erinevaid äh, töörühmi Brennani äh, tegevuskava põhjal, püüdes mõista seda, mis on ära tehtud, äh, püüdes kindlaks määrata, mida ei ole tehtud ja pannes paika siis sihtmärgid selles suhtes, mida tuleb veel teha. ja sellisel viisil me saame, ma saan ehk tulevikus teile anda parema ülevaate aastaaruanne kirjeldab detailsemalt seda, mis on juba tehtud ja mis on toimumas perioodprojekti number üks osas. Need lühike kokkuvõtted, Saksamaal toimub väga palju häid asju, Austrias ka ja Itaalias samuti. nagu kõikide nende projektidega, siis see oluline ja puuduv osa on see hea asi peab ka veel toimuma, mis kõik need eelnevaid asju äh, seostaks äh, Euroopa ühise projekti nimel nii et äh, antud lipulaeva projekti osas äh, me näeme siis, kui äh, nagu volinik ütles, et tegemist on sellise lapiteki, kus on erinevad projektid, mida tuleb siis piiriülesel tasandil ühendada, nagu te teate, siis tähtaegadest on üle mindud, teie teate seda sama asja kui mina. esimene plaan oli see, et Brennanbase äh, tunneli esimene puurimine toimub käesoleval aastal, seda tehtud veel ei ole. tahaksin öelda ka seda, ja et see põhineb ta teie küsimustel ja arvamustel, et teatud määral on tegemist siis selle kana ja muna loogikaga erinevate oluliste osapoolte vahel, siis üks meeskond vaatab teist äh, meeskonda üle piiri, ütleb, kui nemad teevad, siis meie teeme. ja siis samamoodi teiselt poolt öeldes, kui nemad teevad selliseid asju, siis meie teeksime ka ja kana ja muna probleem on see, et sa täpselt ikka ei tea, et äh, millal äh, on äh, keegi siis nüüd üt-, valmis ütlema seda, et hea küll, me teeme selle ära. nii et millisel hetkel me saame minna siis kana ja muna pealt peekoni ja muna juurde, sellepärast et me teame, et peekon ja muna, mida te hommikul sööte, et seal, et siin on kana kaasatud, aga mm, siga on sellele ikka täiel määral pühendatud. nii et ma tahan just sellisele projektile üle minna. nii et äh, Äh, valitsusevahelisel koosolekul ma püüan siis väga selgelt saavutada sellist pühendatust, et aastal kaks tuhat üksteist saame edasi minna kahe elemendiga Brenner-Based analüüse äh, Austria-Itaalia poolt ja äh, lugupeetud eesistuja, ma usun, et see on ka saavutatav eesmärk. see, mis toimub nii Itaalias kui ka Austrias ja voliniku kuul-, olles kuulanud voliniku arvamust, on see, et äh, me näeme, et äh, tunnelit on hakatud ehitama selliste äh, väikeste tükikeste kaupa, mis on sellised arusaadavad ja finantseeritavad jupid. kuid kui terve projekt jääb kinni, sellepärast et ei suuda seda korralikult ära tükeldada, siis tekib äh, probleem, et juba ta lähtepunktist kaugemale ei jõuagi. seega on äh, oluline see uuesti käivitada ja Itaalias ja Austrias läheks siis see põhitunnel tegema siis selliste väikeste äh, juppide kaupa, mis, mis tuleb kõigepealt eelnevalt kinniks, kindlaks määrata ma usun, et sellisel viisil me oleme jõudmas äh, konkreetse ja realistliku tulemuseni. ma usun, et me saame siit äh, sellest probleemist lahti, kus me vaatame seda kui muna ja kana, läheme selle asemel peekoni ja ka, äh, kana juurde ning loodetavasti järgmisel aastal võimalik saada ka tulemusi. tegemist on päris olulise edusammuga ja see ei ole veel saavutatud. Teie olete seda teinud äh, kindlasti äh, Ähm, mitmeid äh, kordi olles äh, kohtunud minister, ministritega ähm, äh, Roomas, Viinis ja Berliinis, siis ma ütleksin, et mõistes küll praegusel hetkel olemaid finantsprobleeme ja siseriiklikke programme, siis me näeme siin äh, tõepoolest, et on olemas pühendumine ja ollakse valmis äh, seda tunnelit edasi arendama vajaduse, vajaduse korral siis ka jupikaupa. mis puudub parlamenti ja Euroopa Liitu, siis ka loomulikult kõik praegusel finantssituatsioonis tahavad teada, mis on Euroopa-poolne panus järgmise finantsperspektiivi jooksul, kuid see on kindlasti iga projekti puhul äärmiselt oluline küsimus, suur tänu aitäh, härra Koks. järgmiseks härra Palas, kes on koordinaator seitsmeteistkümnenda prioriteetse projekti puhul. see on väga oluline, sest see puudutab ka Strasbourgi. härra Palas, palun. aitäh, härra esimees minu projekt on number seitseteist, see on üks äh, põhitelge ida-lääne vahel äh, Pariisi ja Bratislava suunal. see on rahvusvaheline liin, mis äh, läbib mitmeid teisi ühenduspunkte, tähtsaid punkte. kõige tähtsam on võib-olla Müncheni sõlmpunkt see on Euroopa raudteede sõlmpunkt. kolme liikmesriigi pealinn on otseselt selle liiniga seotud ning kaks, kahe liikmesriigi puhul on see eriti oluline Austria ja Slovakkia puhul Viin ja Bratislava peavad seda ühendusteed eriti oluliseks. Pariisi jaoks on see suureneva tähtsusega. tegemist on uue juurdepääsuga uuele turule. Saksamaal on olukord veidi erinev, sest see on Berliinist kaugel, nii-öelda kaugel Lõuna-Saksamaal sellel on tähtis majanduslik äh, tähtsus sellele piirkonnale ja, ja ühendusteedega rahvusvahelisel tasandil mõlemal suunal. seda tuleb alati rõhutada. mina võin parlamendile raporteerida head edasiminekut ligi, ligi nelikümmend protsenti töödest on täide viidud ja enam kui kakskümmend protsenti on käsil. see ei ole üldsegi halb tulemus kui arvestada tähtaegu ja eesmärke. paar head tulemust siinkohal. meil on otsene rongiühendus Saksamaa ja Prantsusmaa vahel Stuttgardi Karlsruhe kaudu Pariisi. selle liini avamisest peale kolm aastat tagasi on peaaegu kolm miljonit reisijat seda ühendust kasutanud. see on vähendanud reisiaega Stuttgardi ja Pariisi vahel kolme tunni ja neljakümne viie minutile. see on väga suurepärane tulemus. et selliste reiside puhul tihti äh, peavad inimesed valiku tegema, kas lennata või sõita rongiga ja see võimalus on äh, on lennuliik-, lennu, lendude kasutamist vähendanud. teine hea uudis on see, et teine osa DGV-st Prantsusmaal Baudricourt ja Vandenheimi vahel on, on saanud rahalise kokkuleppe ning peaks valmima kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguseks väga hea uudis on ka see, et uus Viini keskjaam, selle kallal on tööd selle aasta alguses alanud. ka see, selle valmimine vähendab ähm, reisiaega neljakümne minuti võrra. veel mõningad tähtsad kuupäevad uus kaherajaline äh, lõik läheb äh, üle üle äh, Ibs jõe. see oli puuduolev link Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ja ja rong kuni saja kuuekümne kilomeetri tunni kiirusega saab sealt äh, läbi minna. detsembris äh, avatakse Augsburgi ja Müncheni vaheline lõik, vabandust, äh, Müldor, Müldorfi vaheline. meil on uus jaam Sankt-Pärnis Sankt-Peeter-Viin lõik peaks valmima detsembriks kaks tuhat kaksteist ja jällegi vähendades reisiaega viieteistkümne minuti võrra. tööd saavad alguse Viini ja Bratislava ühenduse liinil järgmise aasta alguses. Need on head tulemused, meil on ka teatud viivitusi. keel Appenweieri vahel kogukulud PP äh, seitsmeteistkümnenda puhul on kakskümmend seitse miljardit eurot. eelmise aasta lõpuks, kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks peaaegu pool eelarvest on juba täidetud. see on jällegi hea tugevus, tulemus minu arvates ning ma arvan, et koos Euroopa Liidu kaasrahastamisega saame me väga head tüha, tööd teha. meil on kaks tähtsat silda valmis saanud. Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ning äh, likvideerisime ka paar kitsaskohta maismaal lisa kolm annab teile täpse ülevaate meie panusest. me oleme finantseerinud äh, uurimusi viiekümne protsendi, kuni viiekümne protsendini. ning me oleme kaasfinantseerinud ähm, töid kolmest kuni kahekümne viie protsendi ulatuses. jällegi on see üsna oluline ja hea tulemus. kui vaadata tulevikku, siis meie finantsperspektiivi lõpp on kaks tuhat neliteist, me oleme arvestanud, et mis peale sellejärgsesse aega jääb on, on kakskümmend üks protsenti investeeringutest ning kuus protsenti töödest. ehk siis tööde määr on väiksem, kuid raha hulk äh, on veidi suurem. minu eesmärk on uuendada ühtsust ja koostöösoovi liikmesriikide vahel. meil on vaja seda kahel põhjusel. esiteks majanduslikud tingimused on muutunud ja muutunud just halvemaks me saame projekte ümber hinnata, neid ümber vaadata ning teiseks see, et valitsused muutuvad ja see on demokraatia puhul tavapärane. kuid kuna mina olen see, neid projekte arendanud, siis äh, tekitab see teatud katkeid ning äh, vahetunud on igas liikmesriigis vist praktiliselt kolm, on olnud kolm erinevat ministrit, me peame alustama koostööd uue valitsusega, kuid see on jällegi tavapärane, üritan sellega toime tulla. mul on koordinaatorite hulgas omapärane olukord, mind on uuesti nimetatud ma ei saa oma eelkäijat kiita ega maha teha, sest äh, ma ei saa ju ennast siinkohal edas-, esile tuua, aitäh! aitäh! järgmiseks härra Brinkhorst, PP äh, kuus on tema vastutusalal. palun, sõna on teil loodetavasti ei jää meil ainult mehed siia laua taha, see ei olnud nii mõeldud. ma ei hakka oma kolleegi poolt esile toodud punkte kõike kordama. me oleme ka PP6-ga üsna olulises faasis. see on oluline ida ja lääne ühendustee Alpide kaudu poliitiline äh, panus on oluline, me kohtusime Saragoosas äh, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari ja Sloveenia valitsustega ning ka volinikuga kirjutasime koos alla nii-öelda lepingu selleks, et äh, töödega edasi minna. mitte ainult nendele neljale riigile, kuid see on oluline ka prantslast, vabandust, hispaanlastele ja portugaallastele, ja isegi Ukrainale ida pool. tegemist on strateegilise ühendusteega. poliitilises mõttes saame kõik öelda, et kõik on ähm, valmis panustama endise põllumajandusministrina meeldis mulle härra Kooksi võrdlus kanade ja munade kohta. ja, ja ka see jutt peekonist, kuid äh, see selleks selge on see, et äh, äh, juhul kõik käib kokku, kui kokku ei käi, siis on kõik jälle eraldi. probleem on aga selles, et tähtajad on edasi lükkunud, edasiminekud on olnud, on olnud ebaühtlased, isegi kui keskenduda vaid kahele põhipunktile siis äh, oluline on Lyon-Torino ühendus see on äh, viiskümmend viis pool kilomeetrit äh, pikk umbes ning, ning äh, teisest küljest Trieste ja Divača ühendus. Prantsusmaa pool on tööd läinud hästi, Lyoni pool minu aastaaruandest leiate rohkem informatsiooni selle kohta. oluline on mitmetele ka see ajalooline edasiminek. varem on parlament siin kritiseerinud seda, et see traditsiooniline lähenemine kõik, kes seda teed on läbinud, teavad, et see on kõik olnud väga aeglane, seal on olnud mitmeid probleeme. Itaalia poolt on olukord aga olnud teine. kuid Itaalia valitsus on kinnitanud, et, et tegemist on olulise projektiga selle aasta lõpuks peaks olema saavutatud kokkulepe ka Madeliina tunneli puhul. selle aasta lõpuks eh, kahe tuhande esimese aasta Torino lepingut on vaja ettevalmistavast faasist üle viia rakendusfaasi. mis puudutab rahastamist, siis Prantsusmaa ja Itaalia valitsus peavad selle lahendama. meil on vaja paika panna, millises ulatuses finantseeritakse erinevaid osapooli nii nagu kõik ütlesid siis äh, liikmesriikide äh, oma panustamine on hetkel äh, kõige kriitilisem. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast Itaalia ja Prantsusmaa annavad oma panuse. meil nimetatakse uus pannakse paika uus struktuur nende tööde tarvis. esiteks on esimest korda eh, mõlemad valitsused nõustunud sellega, et komisjon on üks partneritest. see on jällegi väga oluline, et liikmesriigid on nõustunud sellega teises küsimuses olime hiljuti Sloveenias, Itaalia ja Sloveenia eh, kirjutasid alla kokkuleppele Trieste Divacia küsimuses ning leppisid kokku, et on ühine mm, agentuur, kes eh, seda hakkab edendama ning kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks eh, plaanitakse mm, töödega alustada. osa sellest äh, piiriülesest äh, tööst saab finantseeritud ähm, struktuurifondidest ning ähm, ka siin on edusammud olnud väga olulised. ning äh, loodetavasti saadakse töödega ühele poole kahe tuhande seitsmendaks aastaks. härra Oliveira on ka maininud seda, et milline on ohus, ühendusteed ähm, Trieste sadame, sadama ja ähm, Kopeeri vahel, see on väga oluline. me peame mõistma seda, et kokkuvõttes on nende kahe sadama panus väga suur ning loodame positiivseid arenguid ning väga lühidalt mis puudutab Itaaliat, Itaalias on väga häid edusamme olnud, olin kaks nädalat tagasi Triestes ja Veneetsia ja ning loodame, et, et jällegi siin on tegemist väga hea edusammuga ning kokkuvõtteks, härra esimees, tõetund on kätte jõudnud selle aasta lõpuks, on vaja uuendada Torino kokkulepet, ma loodan, et meil on selleks vajalikud eeltingimused täidetud, Trieste poolt Itaalias ning ka Sloveenias on edasiminekuid ning ma ei ole senini rääkinud Ungarist, riiklik areng on olnud kiire, millisel määral see aga piiriülese projektiga haakub, see sõltub novemb-, meil on uus valitsus ning loodetavasti nemad panustavad samuti. suur aitäh, härra Brinkhorst ja nüüd veel ka härra Vink kes räägib meile ERTMS-ist. lugupeetud härra esimees, parlamendiliikmed, nüüd tahaksin minna edasi selle võrdlusega kanade ja munade vahel, millest rääkisin Pat Cox, peamiseks probleemiks on see, et meie muna jõuaks Euroopa Liidu tasemeni tegemist on juba palju arutatud teemaga, aga on siiski paar positiivset aspekti, mida ma tahaksin mainida. kolm tuhat kolmsada kilomeetrit selliseid liine on juba käimas, kus on ka ERTMS olemas Euroopa Liidus, on toimunud oluline edasiminek ka ERTMS-i Äh, koostalitlusvõime osas Hispaanias, Itaalias, Šveitsis ja samuti Hollandis. nüüd, kui te vahearuannet olete lugenud, siis olete ilmselt tähele pannud, et ERM, ERTMS on TNT poliitikas väga nähtaval kohal ja kindlasti suureneb selle roll tulevikus veelgi. Äh, üks aspekt, mida tahaksin rõhutada, on see, et ERTMS on saanud ähm, standardiks ka väljaspool Euroopat, on juba rohkem kui kolmkümmend tuhat kilomeetrit äh, raudteeliine, mis kasutavad sama süsteemi Hiinas ja nii edasi, nii et üle terve maailma. ja tegemist on siin väga olulise teguriga Euroopa Liidu liidrirolli äh, tugevdamisel äh, nii et meil on siin tehnoloogilisest vaatenurgast tõeline edumaa teiste ees. kuid on samas ka probleeme, kui me tõesti tahame edasi liikuda, nii et nendega tuleb ka midagi ette võtta. nüüd esiteks harmoneerimine ja ühtlustamine, teiseks äh, probleem, mis on väga spetsiifiline Saksamaale, ja see on oluline sellepärast, et Saksamaa on geograafiliselt Euroopa Liidu äh, keskel ja ka raudteevõrgustiku keskel. kolmandaks, äh, maksumuse vähendamine tuleb vähendada ER, ERTMS-i varustuse maksumust. nüüd kõigepealt äh, süsteemi kasutamise meetmete ühtlustamine. juulist kaks tuhat kaheksa Äh, ja sest kui kirjutati alla vastastikuse mõistmise memorandumile Roomas, oleme palju koostööd teinud komisjoniga, ERA-ga ning samas ka teiste äh, sidusrühmadega ja hiljuti kaalusime võimalust kiie-, kiirendada ERTMS-i kasutuselevõtu protsessi on töötatud välja ka esimene soovituste pakett ja see, mida ma nüüd ütlen, ongi tegelikult äh, soovituste äh, kokkuvõte. kõigepealt äh, ühtlustamine ja kõige olulisem on siin operatiivreeglite aspekt. kuigi me alustasime tööd ERTMS-iga, siis me teadsime, et on vaja tagada kolm aspekti selleks, et see töötaks ja koostalitlusvõime on siin kõige olulisema tähtsusega, me peame optimeerima oma infrastruktuuri, me peame võtma kasutusele ERTMS-i ja ühtlasi ühtlustama operatiivreegleid, me mõistame, millised on siin piirangud, eriti eelarvealased, nii liikmesriikide kui ka komisjoni tasemel, kuid me tahame selle täiesti teistpidi pöörata, nimelt kui me et me peaksime alustama hoopiski operatiivreeglite ühtlustamisest, nii et see on siin ähm, liikmesriikide ning komisjoni tahte küsimus, eriti palju see maksma ei lähe, on vaja lihtsalt, äh, et soovitakse ühtlustamist jätkata. nii et äh, siin on mitmed küsimused, mis on väga lihtsad, näiteks äh, rongide pikkus Euroopa Liidus äh, keskmiselt on rongi pikkus nelisada nelikümmend meetrit ilma väga suurte investeeringute on meil võimalik jõuda seitsmesaja viiekümne meetrini, nii et see on äh, siin ju äh, tootlikkuse küsimus, see on parem transpordi ärakasutamine, nii et küsimus on nüüd selles, et miks me seda ei tee. näiteks äh, jällegi kaalu küsimus või kõige operatiivsem kiirus või rööpmete küsimus, nii et äh, siin on tõesti palju küsimusi, mis ei ole kuigi kallid äh, ja mis võivad oluliselt panustada transpordi tõhususse. nüüd äh, veel üks aspekt, mida ma tahaksin rõhutada, me peame ühtlustama ka autorisee- või nende lubade väljastamise süsteemi, siseriiklikult on tegemist siin tõelise kitsaskohaga ERTMS-i kasutuselevõtu osus, osas on väga spetsiifilisi ohutusnõudeid, liikmesriigiti need erinevad, on ka mm, avalike äh, hangete osas äh, suuri erinevusi ja võib juhtuda, et ERTMS-i äh, süsteem üldse ei sobi kokku mõnede teiste tehniliste lahendustega. nii et me teeme ikkagi kõike selleks, et meie transpordisüsteem oleks võimalikult tõhus nüüd äh, standardimine äh, ikka ja jälle räägime me sellest, et äh, milliseid spetsifikatsioone meil on vaja, kui me standardimisest räägime, ja seda saab tegelikult teha selle alusel, mida komisjonis on juba otsustatud, meil on nüüd kaks kolm null D standard nii et miks me siis ka pakkumiste tasemel ei võiks äh, ühtlustada selleks, et ERTMS-i saaks paremini ja lihtsamalt kasutada. nüüd äh, järgmine standard, äh, mis on siis kolm null null, seda hakatakse kasutama kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast edasi ja seda saab kasutada ka avalike pakkumiste dokumentides. nii et kolm null null standard on väga hea võimalus ja see ei peaks ennast kujutama suuremat raskust. nüüd, kindlasti tuleb parandada ka dialoogi sidusrühmade vahel, raudteeettevõtted, infrastruktuuri haldajad, ERTMS-i tootjad, samuti riiklikud ohutusametid, kes mängivad väga olulist rolli, ja samuti Euroopa Liidu Raudteeagentuur kui me suudame nende poolte vahel äh, dialoogi parandada, siis kindlasti on see oluline edasiminek. nüüd veel äh, toodete küsimus, ka sellega teeme palju tööd, teeme koostööd tootjatega, ka nemad peaksid rohkem panustama ERDMS-i kasutuselevõttu. ka meie testifaasi faasi on vaja ühtlustada. eri liikmesriikides on äh, seal ette nähtud erinevad protsessid. me peame töötama välja ühtse testimissüsteemi. ja see on suur osa minu koordinaatori mandaadist, kui me suudame seda teha, eriti kui me suudame ellu rakendada äh, ühtseid test-, neid süsteeme üle terve Euroopa Liidu, siis äh, võiks see oluliselt meid aidata. ühtlasi ka investeeringud, nüüd ERTMS saab olla täiesti operatiivne vaid siis, kui meil on terve pika koridori piires kõikide riikidega kokkulepe selles osas, et töötada koos. ja siin on positiivseks noodiks see, et kaubaveokoridoride äh, jaoks on loodud, on, on terve süsteem olemas, kõige kõrgemal siis ministeeriumid liikmesriikides, äh, siis edasi äh, ministrid, ministeeriumite kõrged esindajad, edasi ka konkreetsed komisjonid, kes rakendavad ellu koridoride programmi ja edasi juba haldamistasemel on ka konkreetsed infrastruktuur, infrastruktuuriga tegelevad isikud nii et meil ei ole vaja mitte ainult plaane välja arendada, vaid neid lõpuks ka ellu rakendama hakata. näiteks koridor äh, A Rotterdam äh, Genova, see siis äh, kehtib meil kolm aastat. tulemusi juba saab ka näha ja kindlasti tulevikus peame veelgi rohkem sügavuti minema. nüüd ERTMS süsteemide koostöötamine teiste süsteemidega loomulikult nii et kindlasti mõnda aega peab see uus süsteem vana süsteemiga veel kõrvuti funktsioneerima. nüüd ähm, Saksamaa äh, küsimus ju, Saksamaa mängib tohutut rolli kui me tõepoolest tahame RTMS-i hakata täielikult kasutama, on neli kaubaveokoridori, mis läbivad ka Saksamaad. ja Saksamaa valitsus võttis endale juba varem kohustuse arvestada ka vajaliku varustusega nende nelja koridori tarvis. nüüd on teatud hulk tegureid, mis on teile kõigile teada, et öö, Saksamaa eh, pidurdab eh, rakendusprotsessi, arutame seda Saksa valitsuse esindajatega ning Transpordiministeeriumiga. näiteks võtame siis eh, A-koridori, teeme sellest prioriteedi, see on oluline kaubaveokoridor ja rakendusfaasis, ERTMS rakendusfaasis on jõutud ka kõige kaugemale. ja nüüd teiste koridoride puhul vaatame siis seda, et mida on võimalik ära teha praeguste piirangute juures Saksamaal. ja kui me Saksamaa valitsusega seda küsimust arutasime, siis äh, tõstatusid kolm põhjust, miks see arutelu üldse aset leiab. esiteks on maksumuse küsimus ja selles osas äh, tahan väljenduda väga selgelt, sest Saksamaa mõistavad seda maksumuse küsimust mõneti täiesti valesti. Äh, räägitakse nelja koma viiest miljardist eurost ja selleks, et ERTMS-i äh, hakata kasutama äh, Saksamaal, see hind aga võtab arvesse tegelikult seda, kui seda kasutada kõikides koridorides, mis läbivad Saksamaad kui aga keskenduda prioriteetsetele koridoridele, siis on maksumus oluliselt väiksem. ja see läheneks pigem neljasajale miljonile näiteks koridor A puhul. ja meie arvates sellise riigi nagu Saksamaa jaoks peaks olema täiesti taskukohane. nüüd väga oluline on kogu äh, koos talitlusvõime jaoks väga suur usaldusväärsusküsimus, just see, mida ütleb Saksamaa. nüüd äh, tehniliste lahenduste küsimus, äh, räägitakse erinevate standardite versioonidest, aga see kõik on liiga tehniline sellest ei ole mõtet pikemalt rääkida, kui just ei ole siin konkreetseid küsimusi. ja edasi eelarvevõimalused, tehnilised lahendused üldise arvamuse kohaselt ei ole rahastatavad, sest et rahandusministeerium on seda öelnud, ma arvan, et nemad jällegi võib-olla arvestavad äh, seda, mida ma ütlesin maksumuse kohta, aga kindlasti koridor A-ga oleks võimalik edasi minna äh, lühemas perspektiivis ja siis äh, hiljem ka juba teiste kaubakoridoridega. nüüd kolmas element, ähm, pardal oleva varustuse maksumuse vähendamine. tegelikult kõige kallim ei ole mitte ERTMS, äh, varustus, vaid hoopiski mm, lubade andmise või litsenseerimisprotsess, mida viivad läbi äh, ohutusametid, ka seal on võimalik äh, protsessi äh, lihtsustada, tulla välja ettepanekutega ja seega vähendada ka maksumust, kui me teeme oma tööd koordineeritult. nüüd milliseid stiimuleid on vaja selleks, et raudteeettevõtjad tahaksid sellele süsteemile üle minna nüüd äh, raudteepaketi ümbersõnastamises kaalutakse viieprotsendilist äh, juurdepääsutasude vähendamist kohalikul tasemel äh, sel juhul, kui kasutatakse rongides ERTMS-i. ja see kujutaks siis endast umbes kahtesadat tuhandet eurot ja seega võimaldaks see varustuse kasutamise tagada viieks-kuueks aastaks, nii et tehnilised lahendused olemas on, see on juba ka õigusaktides kirjas, nii et meil on tehnilisi probleeme, on majandus, rahandusalaseid probleeme, aga selleks, et täielikult optimeerida meie võimalusi, selleks on meil vahendid olemas, on teatud hilinemisi, nendest räägitakse ka vahearuandes, aga kõik on äh, meil kontrolli all. nii et ainus asi, mida saame teha, on ikka ja jälle edasi minna ja nagu härra Koks ütles, et meie muna peaks siis jõudma ikkagi ka Euroopa Liitu. okei okay,, thank you. Mr Vink and also suur tänu, härra Vink, härra Koks ja ma loen nimekirja ette ja kui teid nimekirjas ei ole, te tahate sõna võtta, siis andke teada. järgmised inimesed. Said will be back by then, and then I've got Mrs. Rana, Mrs. Ayala, Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Mr. Cock, I've seen anybody else kas on veel sõnasoovijaid? jääme siis selle nimekirja juurde. härra Kantsjan. Grazie Presidente, sono veramente felice oggi di sentire, di aver sentito questi commissari, questi quattro commissari che suur tänu, mul on väga hea meel, et äh, mul oli võimalus kuulata neid raporteid sest äh, nad on edastanud midagi, mis on ka Rahvaparteile väga oluline. härra Cox on teinud kokkuvõtte kõigest, mida me oleme kuulnud täna, kaks koridori, seitseteist ja kuus, mis on Alpidel teineteisel poolel, mis äh, on seotud äh, prioriteetprojektiga üks, mis on põhjast lõunasse ja kui me lisame selle, siis läänes on see äh, Genova ja Rotterdam ja teiselt poolt on äh, PP6 Atlandi ookeani suunas, siis me näeme tegelikult tervet seda võrgustikku. ja see on väga oluline, mõeldes ka Euroopa tulevase arengu peale, nii et tõepoolest me oleme selle äh, keskmeks ning äh, ma arvan, et äh, tegemist on siin ka siinkohal äh, õige haldussüsteemiga, RTMS-iga on võimalik äh, saavutada süsteemi koolustalitusvõime ja see on ka konkurentsivõime seisukohal väga oluline. meil on sellisel viisil saavutatud hea pilt ja hea ülevaade. poliitiliselt me ei peaks vaatama mitte minevikku, vaid vaatama tulevikku ja seda me oleme ka täna siis ilmselt siin õppinud. tegemist on meie jaoks stiimuliga, et vaadata tuleviku suunas mina olen juba härra Koksi ja härra Ringkostiga ka rääkinud erinevatel juhtudel ja ma tean, et nemad on väga pühendunud antud valdkonna edasisele arendamisele. loen nende raportitest, et tõepoolest on probleeme ja on viivitusi, aga nad on optimistlikud selles suhtes, et probleeme võimalik lahendada. ma tahaks äh, seda korrata üksnes, kui meil on tegemist probleemiga ühes kohas, siis äh, me ei saa öelda, et jätame selle siis kõrvale. me ei tohiks sellel lasta tervet võrgustikku häirida, me peame selle probleemi lahendama, ma usun, et ma räägin Rahvapartei nimel. kui me räägime viivitustest, vaadates koordinaatorite raporteid, siis üks nendest probleemidest on seotud äh, rahastamisega ning see avaldab ka äh, praegustele ja olemasolevate probleemidele negatiivset mõju. see ei ole õige lähenemine. kui meil on tegemist viivitustega, poliitiliste probleemidega, kohalike probleemidega, siis me peame leidma viise, kuidas neid lahendada. kui tegelik probleem on seotud kaasfinantseerimisega ja kriisi ajal seda, neid võimalusi ei ole ja see on see tegelik probleem, millega me silmitsi seisame. me ei tohiks tegeleda süüdistamisega, vaid peaksime leidma lahendusi härra eesistuja, ma olen juba öelnud seda, et me peaksime vaatama, millised on nendel koordinaatorite volitused, mis võimaldaks neil toime tulla kohalike äh, tõhususe probleemidega, sest neid kohalikke tõhususe probleeme on. Euroopas koordinaatorid peaksid olema võimelised äh, enamat kohalikult ära tegema, ma ei tea, kuidas, aga selle peale me peaksime kindlasti mõtlema sest see aitaks meil üle saada kohalikest kriitilistest probleemidest. ma usun, et ma olen tõepoolest läinud õiges suunas, tegemist on õige lähenemisega. ning äh, ma loodan ka seda, et volinik, kes kirjeldas mõningaid probleeme äh, täna, kirjeldas samal äh,, siis ka finantseerimisprobleeme, siis ma loodan, et äh, samas volinik leiab ka võimaluse ka tegutseda, tehas mitte seda ainult eelarve kaudu, vaid teistel viisidel. sellisel viisil me saame ka teha ära enamat, mitte ainult teostades uuringut, meil on, me räägime siin umbes kaheksast äh, miljardist ja peaksime leidma võimalust, kuidas asju lahendada. suur tänu, härra Jalasen! suur aitäh! härra esimees. tahaksin esitada küsimuse igale koordinaatorile, tõepoolest hindan väga nagu ütles ka härra Kantšan, seda, et teie lähenemine on nii optimistlik, ükskõik, kas te räägite siin seast või kanast või kellest iganes, ma ei saanud päris täpselt aru, kes on kes, aga igal juhul idee on siin väga dünaamiline. nüüd ähm, härra Koks, see vahearuanne tegelikult on küsimus suunatud kõikidele koordinaatoritele, aga vähemasti neile kolmele, kes tegelevad koridoridega. kas teie projektid äh, ja nende edasiminek sõltub äh, nüüd nende kriteeriumite täitmisest, mis on kirjas vahearuandes, see dokument, see vahearuanne, mille me just saime, kas need kriteeriumid, need tingimused aitavad äh, teid suhtlemises kohaliku tasemega ja nii edasi, sest et kui me võtame näiteks äh, projekti number üks, siis äh, äh, Brenneriga kindlasti on probleeme. nüüd ähm, härra Palas, teile sarnane küsimus, kas teie arvate, et Karlsruhe probleemi lahendamine on võimalik enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu, sest et teile ju pannakse peale selline tingimus, et selles osas, kas nüüd saab ka edasi finantseeris seda projekti, nüüd äh, hispaanlased ja portugallased kindlasti saavad äh, kasu äh, projektist ainult siis, kui Lia-, Lyoni ja Torino projekti pikendatakse ka Hispaaniani. nii et see puudutab siis projekti kuusteist. nüüd, kas kõik need uued tingimused, mis on paika pandud vahearuandega, kas need on teile abiks? kindlasti mõjutavad need oluliselt äh, seda, kuidas ähm, või milliseks kujuneb äh, Lyoni, Torino äh, ühenduse disain ja nüüd härra Vink, teile tahaksin öelda, et ma hindan väga teie tehtud tööd, te teate väga hästi, et Hispaania jaoks on ERTMS-i näol tegemist prioriteetse projektiga ja ma tahaksin paluda, et läheksite veidi rohkem süvitsi selle ideega, mis puudutab raudteepaketti ja seda, kuidas vähendada ERTMS-i maksumust. suur tänu! suur tänu, proua Meister! suur tänu! mina tahaksin samuti tänada koordinaatoreid. ma usun, et tegemist on täna olulise koosolekuga, sellepärast et äh, meil on siin väga palju detailset informatsiooni, mis võimaldab meil oma tööd paremini teha. härra Brinkhorst kõigepealt äh,, ainukene, kes Saksamaad ei puudutanud, mul on küsimus teile. sest äh, mina teie projekte ise niivõrd hästi ei tunne ja teie ütlesite, et aastast kaks tuhat viisteist Äh, peavad riigid näitama ka seda, et nad teevad koostööd ja tahavad saada Euroopa eesmärke. kas te arvate, et on oht, et seda niimoodi ei lähe ja mida me peaksime ära tegema selleks, et et saavutada seda, et kõik riigid teevad, mida nad peavad tegema aastast kaks tuhat viisteist, kuidas nad, me sunnime neid säästma või kuidas me saame neid toetada selleks, et Euroopa võrgustik saab tõeks. Ähm, härra Cox, ähm, teie lühidalt ütlesite, et äh, Saksamaal ei toimu eriti häid asju. kas te võiksite täpsustada, kas te selgitaksite, mis Saksamaal siis ei tööta nii hästi ja mida saaks ära teha selleks, et Saksamaad aidata? sest ähm, meie, äh, sakslased, tahame loomulikult aidata raudteevõrgustiku edasisele arengule kaasa siis härra Palas, te, äh, te rääkisite Pariisis Bratislava koridoris, mis on siis pilootprojekt seitseteist Äh, siis on Stuttgart kakskümmend üks on teile kindlasti tuttav, mis on selle koridori peal, te teate, et seal on toimumas demonstratsioonid Stuttgart kakskümmend üks projekti vastu. kas ma võiksin teie käest küsida, mida te teete selleks, et äh, seda kiirvõrku äh, kiirvõrks valmis saaks, et saaks rohkem ronge sealt tunnis läbi lasta ja et samal ajal oleks võimalik vähendada CO2 heitmeid ja viimane küsimus ähm,, härra Paalas, te rääkisite kesksest rollist, mida Saksa mängib RTMS-i silmas pidada, sest kes, Saksamaal on keskne positsioon geograafiliselt ja väga, seega väga olulised, mitmed olulised projektid peaksid äh, olema Saksamaal seega teostatud. ja Saksamaa valitsusel ei olnud päris head ülevaade kuludest, ehk teil on anda meile täpsemaid andmeid ja arve, mille abil me saaksime seda Saksamaal debatti arendada? suur tänu. ma püüan kõigest hingest, et ei saaks sellest asjast saksa tabletti, aga härra Kraamer järgmisena. suur tänu, et mulle sõna andsite, kuigi mina olen ka sakslane. tahaksin tänada omakorda kõiki esinejaid, härra Kaks kõigepealt. Teie olite väga optimistlik, aga reaalsus on hoopis midagi muud ähm, Nürnbergi koridor peaks sama vast-, valmis kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, aga ma usun, et kui meil veab, siis on kaks tuhat seitseteist või kaks tuhat kakskümmend. Brenneri põhitunneliga äh, on meil ka asi veel kaugel äh,, Šveitsis on äh, vahepeal kaks tunnelit äh, valmis saanud me peaksime tegelema äh, ka Brenneri tunneliga, me ei teaks, äh, teaks, kuskohast me Saksamaal peaksime peale hakkama. Äh, võib-olla ehk me peaksime midagi ümber mõtlema, arvestades olemasolevate Šveitsi tunnelitega, nii et me ei tea, mida teha, sama, ütleme, et raha ka ei ole, aga samas mingi ühtegi projekti üle ei vaata ja surume peale mingeid projekte, mida võib-olla tegelikult vaja ei ole. ma räägin siis äh, lisaks äh, Nurmega, Erfurt, Messina sild, kas need on ka osa nendest projektiplaanidest, äh, mis teil on, tahaks saada lisainformatsiooni. härra Pallas, te mainis tutar kahtekümmet üks, üht, kõik räägivad sellest kogu aeg. Schwabi projekt, Stuttgart kakskümmend üks üks põhjustest, miks me näeme seal protestijaid, on just see tohutu kulude plahvatus Stuttgardi kahekümne ühe osas, kui see kõik raha läheb Stuttgardi ja ta Baden-Württembergi, siis selles ei ole eriti palju raha teiste projektide jaoks järgi jäänud ja mis ei ole absoluutselt aktsepteeritav. ja teie siis äh, õnneks ütlesite, ma olen selle küsimuse teile ka esitanud ja teie ütlesite, Stuttgardi jaam ei ole Euroopa projekt ja komisjon, Euroopa Parlament ei ole kunagi öelnud sellele jah, mis puudutab Stuttgardi äh, jaama alustunneli projekti. aga esmaspäeval Kallas äh, kordas seda ja ma usun, et see oli väga hea ja me peaksime kogu aeg äh, seda kordama, et inimesed, kes projektiga seotud on, sellest ikka teadlikud oleksid. Stuttgardis seitsekümmend protsenti reisijatest äh, äh, lähevad rongidele peale, tulevad rongidelt maha seal äh,, aga ülejäänud osas on tegemist transiitjaamaga. Stuttgardi kakskümmend üks projekti puhul te ei võta või inimesed ei ole arvesse võtnud ka kaubtransporti ning nad ei näe siin ka äh, kulutõhususaspekti. antud äh, koridori arendatakse, meil on seal kaks äh, lisateed äh, Äh, teisse suunas, mida sama raja peal ei saa kasutada kaupade jaoks. inimesed ütlevad, et võtame maanteede pealt kaubad ära ja paneme äh, raudteele, aga uus raudtee, mida Stuttgardis välja ehitatakse, on selline, kus kaupu transportida ei saa. nii et selles mõttes on protesteerijatel täiesti õigus Stuttgart kahekümne ühes osas ja me peaksime kindlasti seda meeles pidama. kui me vaatame nüüd Viini peajaama, siis äh, sealt läheb ka sarnane haru välja, aga seal on ka kõik korras, aga Stuttgart kahekümne ühes saab siis uus pudelikael, sellepärast et liinid on olemas, marsruudid on olemas, mida kasutatakse reisijate veoks, aga see on kaupade pudelikael. pidime pudelikaeltest ju lahti saama. Lyon ja Torino, väga kena, kui lepingutega on jõutud kokkulepetele, kolm lepingut on veel ja otsus tuleb äh, langetada päris varsti. kas teie arvate, et selleni jõutakse? härra Fink, see oli väga huvitav, mida te ütlesite, ütlesite, et Saksamaa takistab. Saksamaa ei nõua kahtekümmend kolme miljonit eurot äh, Euroopast, sest äh, Saksamaa täidab oma kohustusi. Te ütlesite, et järgmise viie aasta jooksul on kolm koma viis miljardit veel olemas äh, ja kas tegemist võib olla äh, siis äh, ka konkurentsieelisega, e kui ähm, ERTMS-i ei kasutataks, te ütlesite, et tehniliselt Saksamaa ei ole selleks veel valmis. ja see, mis praegusel hetkel toimub, on see, et kui meil on kakskümmend signalisatsioonisüsteemi Euroopas, mida asendatakse kahekümne uue RTMS-i süsteemiga, aga need omavahel koostööd, äh, koostalitusvõimelised ei ole. siis äh, küsimus ongi, miks esimest koridori ei viida edasi Rostocki ja Kopenhaagenisse või Berliin, Rostom, Rostock, Kopenhaagen, Stockholm, kui selle võiks ära teha, oleks väga hea aga siin on meil kümne äh, miljardile lõik, mis on enne Rostocki sadamat puudu ja RTMS-i puhul on käärid samades kohtades, nüüd küsimus ongi selles, kas me neid probleeme saame lahendada. edasi Perpignan, Saksamaa Perpignan, kas me oleme selle eh, suutnud ära lahendada? kas rongid saavad minna ähm, RTMS-i kasutades Saksamaalt eh, Prantsusmaale Perpignani? ning lõpetuseks, miks me siis ei harmoniseeri neid eh, lepinguid? Te olete küsimuse esitanud retooriliselt, paneelist tahaks vastust ka saada. Äh, nüüd on äh, nimekiri vahepeal jõudnud kasvada. ma leian, et teie, Martin, olete selles süüdi, sest teie kõne ajal see juhtus ja ma olen aru saanud, teil on mõningad kõhklusi Stuttgart kahekümne ühe osas. ma tahaks, äh, kui, kui te tahate Stuttgardi kohta midagi öelda, tehke seda kiirelt ja minge edasi, me saime nüüd aru küll, mida Stuttgart kahekümne ühe kohta teil arvate. proua Ranner. aitäh, ma üritan teha lühidalt. ning üritan oma küsimusi väljendada selgelt. mul on härra Koksile küsimus, mis puudutab Brenneri tunnelit peale ühte aastat siin parlamendis olen ma üllatunud, et et inimesed ei mõista, et sellised projektid ongi kallid, et see nende jaoks tuleb üllatusena. meil on vaja pikaajalisi eelarveid selliste projektide tarbeks, sest need on lihtsalt kulukad. Austrias arutame oma tulevasi eelarveid ning räägitakse mitmete tunneliprojektide edasilükkamist, seda just eelarvelistel kaalutlustel. mina soovin teile edu läbirääkimistel Itaaliaga. loodetavasti olete järjepidevad ja kangekaelsed selle nõudmisel. kuid kuulujutud ähm, räägivad, et Brenneri tunneliga võib tekkida teatud geoloogilisi raskusi ning ähm, ka juurdepääsutäiedega on probleeme, kas te võiksite neid kuulujutte välja äh, kommenteerida? järgmiseks proua Lichtenberger, ma ilmselt juba tean, mida ta teie käest küsib, aga palun. aitäh, ma äh, osalen mitmel koosolekul samaaegselt ja pean edasi-tagasi jooksma. ma ei ole kõiki neid raporteid seepärast kuulnud, kuid äh, teie ettekannet kuulsin. väga selge on, et äh, äh, siin pöördun härra Koksi poole, et kui vaadata põhja ja lõuna vahelisi ühendusteid, siis juhul, kui äh, neid ei suudeta teostada, siis on kas Brenneri puhul on meil tõesti nii suuri kahtlusi, te olete oma raportis tagasihoidlikult seda väljendanud, te ütlesite, et projektid ei ole veel valmis, kuid kui vaadata, kui kaua ähm, asjaajamine Itaalias võtab, kavanditest kuni tegelikkuseni, siis peame küsima, kas seda hakatakse üldse lähitulevikus ehitama, seda Brenneri äh, põhitunnelit. ning tunnelite ehitamine Itaalias osutub alati kallimaks, kui me arvestame varasemaid kogemusi, see on jällegi probleem, tunnelite ehitamine on Itaalias väga kulukas faktid ja lubadused on erinevad. faktid on need, et meil ei ole konkreetseid plaane, meil on lubadused, mis ütlevad, et võib-olla raha leitakse Itaalias selleks, et tunnelit ehitada Itaalia poole peal. see tähendab, et me peame vaatama ka alternatiivseid ähm, marsruute, juhul kui äh, olukord ei lahene ma arvan, et väga huvitav on see, mis te ütlesite. jah, ka teie rääkisite väga huvitavatest koridoridest, kuid minu küsimus teile on järgmine ma arvan, et me peame vaatama seda olukorda ning tagama selle, et meil on üks põhja suunas minev liin kas, kas me näeme valgust tunneli lõpus nii-öelda selles küsimuses? ning kas seda suudetakse saavutada? kas selle Baieri kolmnurgaga on võimalik kuhugi jõuda? ühelt poolt äh, loodetakse kulusid kärpida omalt poolt, kuid tahetakse samas Euroopa poolt kogu raha saada, kuid kuhugi ei ole võimalik jõuda, kui ei ole piisavat kaasfinantseerimist tagatud. ning kui liikmesriigid ähm, oma panust ei pane, siis nad ei peaks ka midagi Euroopast saama. meil on vaja kuidagi lahendust leida. aitäh minu küsimuste kuulamise eest ja loodetavasti saan teiega ka isiklikult rääkida aitäh mulle sõna andmise eest, ma soovin tänada kõiki koordinaatoreid ulatuslike raportite eest. ma peaksin võib-olla Sloveenia vaatenurka tutvustama. härra Brinkhorst, kõigepealt pean ütlema, et mul on väga hea meel selle üle, et te olete välja toonud projekt, äh, poliitilise nurga, mis puudutab kuuendat äh, PP-d Te ütlesite, et Sloveenias on olnud suured ähm, edusammud äh, siseraudteetranspordi osas, kuid mul on teatud mure selle kuuenda projekti raames on olnud viivitusi ning edusammud on olnud ebaühtlased. Sloveenia vaatenurgast me peame moderniseerima raudteed viienda koridori raames see on samuti kuuendast äh, prioriteetsest projektist. see viies koridor arvestab kaubavedu mm, erinevate Aadria mere sadamate vahel. kuuskümmend protsenti Kopari sadamast äh, läheb Ungarisse ja Aasiasse. see viies koridor esindab väga tähtsat äh, integratsiooni rolli kümnenda koridoriga, mis on lõuna ja põhja vahel. me peaksime seda ka edasi viima Läände-Balkani suunas, me peame rõhutama siin ühte küsimust. uued liikmesriigid ei, ei suutnud äh, sammu pidada vanade liikmesriikidega, näiteks Sloveenia puhul suur osa mm, maantee infrastruktuurist on finantseeritud äh, riiklikest vahenditest, seega minu arvates, kui te arvestate kaasrahastust teatud küsimustes, kaasfinantseerimist, siis peaksite arvestama mitte ainult kui palju fonde kaasati teatud projektidesse, kuid tuleks äh, arvestada ka seda, kui palju fond oli kaasatud prioriteetsesse projektidesse. Te avaldasite ka muret, et Itaalia poolel on olnud viivitusi. arvestades uut äh, kokkulepet ähm, Itaalia ja Prantsusmaa vahel, te ütlesite, et kui kokkuleppele aasta lõpuks ei jõuta, siis võib olla äh, suuri viivitusi. kas te olete optimistlikud, et see uus Torino kokkulepe kirjutatakse alla? kas selle sõlmimine võib kuidagi prioriteetset projekti mõjutada või kas prioriteetsete projektide äh, muutmine hetkel võiks olla väga negatiivne. aitäh. vabandust, hetkel on tehniline probleem mina ei kasutaks päris sama metafoori. Can't. tehniline probleem on lahenenud, kas me võime uuesti aitäh, mis puudutab PP1-te, muna saab alguse Berliinis ning äh, kana peaks surema Palermos. oma raportis ei räägi te aga kana surmast. Palermos te ei, te ei räägi sellest üldsegi, kas te võiksite öelda, kui kaua selle kõige saavutamine võib võtta ja kui palju see maksma läheb? kust seda rahastatakse? ma räägin äh, Messina väina sillast, kui kaua see aega võtab ning teiseks, kas meil on olemas ka alternatiivne plaan? meil ei ole mõtet probleemidest peitu pugeda, me peaksime arvestama, mida me saame teha. aitäh, härra Kuun, palun. kas teil on palju kahekümne esimese kohta öelda? ei, seda mitte. kõik koordinaatorid on seda maininud, et minu arvates on ähm, vaja mm, äh, arvestada majanduslikku olukorda. me peame mõistma, et väga paljud kaubad liiguvad äh, Lähis-Idast Suessi kanali kaudu, see on meile teatud probleemiks. meil on vaja paremat ähm, levitusvõrgustikku, meil on vaja paremaid juurdepääsuteesid meil on vaja Brenneri tunnelit ja me peame arendama välja ka sadamaid Aadria meres. see võimaldab meil ka juurdepääsu Ida-Euroopale. härra Brinkart, äh, meil on vaja konkreetset äh, lepingut meil on vaja seda lepingut Trieste ja Divace vahel ja seda ühendust on vaja välja arendada, meil on vaja ka RTMS-i, jah, kui Stuttgart kakskümmend üks on liiga kulukas, siis äh, kõik teised projektid ei ole nii, me peame teatud arve siin arvestama. me tahame RTMS-iga edasi minna Mm, ning äh, see ühendustee peab Rostokist edasi minema. kuid jah, ma ei usu, et äh, et Stuttgart kahekümne ühega ühele poole saame, sest mina pooldan seda. härra esimees, ma ei hakka rääkima teile Stuttgart kahekümne ühest, kuigi minu teadmised äh, Austria-Saksa raudteeprobleemidest on äh, väga äh, suur, suuresti kasvanud täna, tänane koordinaatorid töö eest, nende pühendumuse eest. esimene küsimus mul tekib teinekord küsimus, et kas me mitte ei tegele siin orkestri dirigeerimisega. siin on äh, tõesti probleeme sellega, kas me suudame oma ühiste eesmärkide nimel tööd teha ja kas selleks on ka vajalikud vahendid kasutada. tahaksin teha paar märkust. esiteks, loomulikult äh, need projektid on väga huvitavad, on, on põnev näha, kuidas koordinaatorid ületavad erinevaid takistusi ja nii edasi, aga kui me nüüd vaatame meie konkreetseid vahendeid, vahendeid, mis on Euroopa Liit andnud äh, transpordi sektorile, siis meil on kasutada üks miljard eurot aastas. seega, kui me kulutame kogu äh, selle äh, raha TNT-le ja me kaevame ühe kilomeetri äh, Brenneri tunnelit aastas ja nii veel järgmised kakskümmend seitse aastat. rahastamis äh, otsused on ikkagi kohalike ning riiklike võimuorganite käes, nii et nemad annavad äh, nõusoleku. nii et kõigi nende projektide ja vahearuande puhul tekib küsimus, kas me räägime tõesti äh, Euroopa transpordivõrgustikest, kas me anname endale üldse vahendid selleks, et seda ka päriselt teha nii et siin on suur erinevus selle vahel, mida me sooviksime teha ja mida me tegelikult teeme. nüüd ERTMS äh, on väga sümboolne teema ja läheb sellest äh, süsteemist isegi kaugemale, isegi kui kõik need Euroopa-ülesed transpordivõrgustikud on välja arendatud, kui kõik raudteeliinid on välja arendatud, kõik tunnelid on olemas, siis ikkagi see kõik ei tööta, sest et äh, ühtlustamist ei ole, meil ei ole koostalitlusvõime tagatud, ei ole ühtseid ohutusstandardeid ja ei ole ühtsust ka personali ning tehnilise varustuse osas. nüüd härra Vink rääkis meile RTMS-ist ja teatud koostalitlusvõimet puudutavatest meetmetest, ilma et oleks kordagi maininud Euroopa äh, Raudteeohutusametit või agentuuri, vabandust, nii et ähm, tegemist on ikkagi ainsa vahendiga, mis meil äh, Äh, kasutada on ja kui nüüd äh, mitte anda sellele agentuurile kuussada miljonit eurot selleks, et see saaks ka oma tööd teha, siis see on ikkagi täiesti uskumatu. loomulikult, härra Vikk, et äh, kui Saksamaa ei taha nüüd sadat miljonit eurot aastas panna TNT-desse või ERTMS-i, vabandust, siis ei tee ta seda lihtsalt sellepärast, et ta ei taha seda teha nii et see mitteühtlustamisprobleem ja koostalitusvõime puudumine ongi kõige parem viis, kuidas mitte üldse millessegi investeerida. ma ei hakka rääkima konkreetsetest küsimustest, see Kotari tunnel, see on täiesti häbiplekiks või siis nüüd mingisugused rongijaamad Austrias või äh, mis iganes me peaksime ikkagi olema teadlikud sellest, et kui me ei võta asja poliitilisest vaatenurgast oma kätte ja äh, kui me ei aita äh, koordinaatoritel teha kõik, mis nende võimuses, siis peame endiselt tunnistama, kuidas äh, valitsused jätkavad oma valitsustevahelist poliitikat. härra Pahv, palun. aitäh, härra esimees aitäh ka neljale koordinaatorile kõikide selgituste eest, need olid kõik väga huvitavad. eelnevad kõnelejad on öelnud äh, väga palju erinevate koridoride kohta, mul ei ole selle kohta enam küsimusi, kuid mul on kaks küsimust härra Vinkile, mis puudutab ERTMS-i. ütles alguses, et kümme riiki on seda juba paigaldanud, kas neil on ühesugune tehniline tase, kas see on kõrge tehniline tase ning minu teine küsimus on järgmine. väga palju on äh, pingutatud selleks, et neid infrastruktuuri kaasata, aga kuidas on aga lood kõikide nende tehniliste vahenditega? kuidas on majanduskriis seda mõjutanud? kui paljud ettevõtted kasutavad ähm, vanemat tehnoloogiat ja ei ole seda uuendanud vajalikul äh, määral. mida selles küsimuses teha saab? Te rääkisite teatud julgustusmeetmetest, kas kuidagi saaks sundida neid ettevõtteid kaasajastama tehnoloogiat, sest head ohutus nõuded äh, saavad olla, äh, kehtivad vaid juhul, kui meil on ka kaasajastatud äh, vahendid. kui veermed ei ole kaasaegsed, siis, siis ei saa seda ju teha. kuidas seda tagada, kas abi, teatud innustust, erinevaid vahendeid, mida te plaanite teha ja kuidas seda koordineerida, nii et ei oleks lõhet nende vahendite vahel? aitäh, äh, siis äh, härra Koks, mis puudutab TNT äh, kümmet, te ei ole sellest üldse rääkinud kuuskümmend protsenti investeeringutest on paigas tunneleid on, on olemas, sillad on paigas, Saksamaa rohelised ütlevad, et ehitamine on vaja peatada, seda ei tohi kaubaveoks kasutada, kas te olete teadlikud sellest probleemist, kas te olete midagi selles vallas ära teinud, selleks, et tagada, et need ähm, projektid ei äh, muutuks kallimaks ja aeglasemaks, aitäh? aitäh! härra pa-, härra Palast kuulates olin ma üllatunud, et Pariis, Bukarest liin lõpeb Stuttgardist, ma olen härra Krammeriga nõus, et me siinkohal ei räägi Stuttgart kahekümne ühest. Öeldakse, et äh, Stuttgart ei saa enam rohkem TNT rahastamist ning kõik need protsessid on väga keerulised, ma ei tea, mis selle projektiga toimub Stuttgart kakskümmend üks on, seda on väga palju kiidetud, äh, mis puudutab seda maa-aluse terminali rajamist, samas härra, äh, proua Merkel on öelnud, et äh, Euroopa Parlament toetab seda, me ei tohiks unustada, et see jaam asub väga kitsas piirkonnas ning see olemasolev ähm, tunnel ja need sillad on kõik äh, varasema tehnoloogia peale tuginevad. kohalik ähm, kaubavedu äh, ei saa sellest kasu ning kulud tõusevad, ma tahaksin küsida, kas äh, kättesaadavaid vahendeid saaks paremini kasutada? aitäh, härra Katsin, palun. härra esimees, lugupeetud koordinaatorid, kõigepealt tahaksin õnnitleda teid kõiki. ma olen väga rahul sellega, et te võimaldasite meil pidada nii sisulist arutelu tahaksin tuua välja mõningad aspektid. ma arvan, et me oleme kõik aru saanud sellest, et meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et neid investeerida transpordi infrastruktuuri, nii et meie vajadused on oluliselt suuremad kui kasutada olevad vahendid. nüüd, ja see raha, mis meil on olemas, seda ei kasutata õigeaegselt. me ei oska seda teha. praegu ei ole meil mitte ühtegi projekti, mis ei oleks jäänud venima ja tegemist on tõelise paradoksiga ja tegelikult vahet ei ole, milliseid poliitilisi lähenemisi kasutada, sest et niipea, kui infrastruktuur on olemas, siis on kodanikud rahul ja nad tervitavad alati selliseid uusi infrastruktuuri lahendusi tegemist on ikkagi Euroopa rahaga, ähm, mida kulutatakse väga hästi. ja seega tahaksin esitada koordinaatoritele järgmise küsimuse, kas teil on ka plaan B? ja ma ei räägi siin mitte alternatiivsetest koridoridest, vaid sellest, et kas äh, äkki kaalutasin mingit äh, plaan B-d, mida saaks äh, kasutada juhul, kui osa vahenditest jääb kasutamata ja need saaks siis suunata kuhugi mujale, teistesse projektidesse, et luua öö, ähm, mingisugune uus dünaamika. eesmärgiks peaks olema ikkagi see, et meie rahalisi vahendeid kasutada kõige õigeaegsemalt. mina ei ole siin rahanduse ekspert, aga härra Müller kindlasti äh, saab äh, selgitada seda, et miks me ei kasuta täielikult ära neid vahendeid, mis meil kasutada on loomulikult me räägime siin ikka ja jälle oma õigustest, aga kui me räägime kohustustest, siis äh, äh, tegelikult eriti meie häält kuulda ei olegi. Sloveenias tuleb välja, et meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid. tegelikult probleem seisneb aga selles, et me ei oska ära kasutada Euroopa vahendeid, me peame olema paindlikumad selles osas, kuidas kasutada Euroopa Liidu raha see raha tuleb suunata projektidesse, mis äh, on kõige äh, paremate tulemustega. kui me ei taga korralikku projektide haldamist, siis edasiminekut ka ei toimu, nii et tuleb kasutada ära need vahendid, mis meil olemas on. suur aitäh! nüüd enne, kui annan sõna koordinaatoritele, annan neile hetke oma mõtteid koguda, üks väike äh, punkt, ma ei tahtnud ise sõna võtta, aga härra Rikeel oli täiesti õigus, nimelt ERTMS-i maksumus. ERTMS on äh, võtmeküsimuseks, see ähm, võimaldab tagada äh, koostalitlusvõime ja kui ERTMS-i nüüd äh, rakendama ei hakata, siis jääb see koostalitlusvõime uks igaveseks suletuks ma olen ikka ja komisjonile öelnud, et ei ole vaja mingisuguseid kaarte välja töötada. aga kui nemad ka kaarti välja ei tööta, siis hakkavad kõik ise oma kaardidele mingisuguseid jooni tõmbama. kõige olulisem on ikkagi prioriteetsete projektide paikapanemine selles osas, mis on kõige olulisem Euroopa transpordivõrgu, võrkudele ja olulisemad kui ERTMS tegelikult ei olegi, sest et see on siin selleks võtmeks. mis võimaldab liigelda terves Euroopa Liidus ja mitte ainult ähm, ühes osas sellest, nii et võiksime selle üle veidi järele mõelda siin äh, majanduslikult raskes olukorras ja äh, härra Rikel oli õigus, kui ta sellele rõhus. sest et kui ERTMS-i ei kasutata, siis see koostalitlusvõime uks jääb igaveseks suletuks. nüüd jällegi sõna koordinaatoritele. siin on äh, paar küsimust neil, mida närida äh, liikmesriigid äh, tõid välja väga palju erinevaid äh, punkte, esitasid väga palju küsimusi, kuid see ei tähenda, et, et teie saate oma vastuteks, vastusteks väga palju aega. kõigepealt härra Koks, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada liikmeid ka kommentaaride eest ja üritan tegeleda põhiliselt nendega, mis minule, minule olid suunatud. nüüd härra Kantsen, loomulikult minevikust peame õppima, kuid samas peame käituma realistlikult ning samuti suhtuma tulevikku optimistlikult. ma ei hakka rahastamisest siin pikemalt rääkima, aga nüüd see kaasrahastamise teema, see kindlasti muutub mine-, tulevikus veelgi olulisemaks ja Euroopa Liidu liikmesriikide ja regioonide panus sellesse kindlasti ei vähene ja siin on tegemist strateegilise küsimusega, millega peavad hakkama saama institutsioonid ja parlament. koordinaatoritel kindlasti on äh, oma roll mängida selleks, et hakkama saada kohalikul tasemel äh, toimuva ebatõhusa tööga ja me oleme selle rolli ka täielikult omaks võtnud. nüüd proua Jala Sender tõstatas küsimuse vahearuande kohta Itaalia ja lõunasektsiooni äh, kohta. tõepoolest, äh, projekt on jäänud tõelisti venima, isegi ettevalmistustööde faasis, äh, mitte ainult ehitustööde osas. nüüd Verona ja Fortezza ähm, lõunapoolne ühendus, sest see on problemaatiline, siin on toodud välja viis prioriteetset ähm, sektsiooni ehituse mõttes. nüüd see, mida on tehtud juba Fortezas ja Ponte Cardenas ning samuti äh, Bolzano maa-alune tunnel, siis tegelikult see töö on juba äh, oluliselt ähm, rohkem edasi arenenud kui ettevalmistusfaas volinik, äh, härra volinik Tanaka ütles, et äh, pannakse paika nii tehnilised, poliitilised kui rahalised kriteeriumid selleks, et saaks projekte pikendada kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja võimalikult ka kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. ja kindlasti need kaks osa saavad kasutada seda väikest tegutsemisruumi, mis meile on jäetud, vastavalt loomulikult kriteeriumitele. kriteeriumid äh, tähendavad ka seda, et kõike tuleb teha õigeaegselt. nüüd teistest aspektidest. Trento äh, läbipääs ja samuti äh, ligipääs Veroonale. Need on alles äh, disainistaadiumis. ja tundub, et need rahad, mis on praegu suunatud sellele projektile, jäävad võib-olla praegu küll kasutamata, kuid nagu härra volinik just ütles, kõik need projektid, mis on tulevikus jätkusuutlikud, eh, nendele võib jälle ehm, hakata raha andma järgmise eelarveaasta jooksul, nii et see ei ole midagi, mis oleks nüüd igaveseks kadunud. võib juhtuda, et eh, lihtsalt see rahastamine liigub edasi järgmisesse finantsraamistikku, nii et tuleb teha vahet eh, siin lõunapoolse ligipääsu vahel ja teiste küsimuste vahel. me oleme sel aastal juba rääkinud sellest, et kas me saame usaldada erinevaid asutusi või tuleb neid survestada. Itaalias on väga palju tööd tehtud selleks, et eelarve olukord saaks korda, on väga palju kritiseeritud ka Kontrollikoda kritiseeris infrastruktuuriprojektide finantseerimist ja äh, sel, nad on palju tööd teinud selleks, et Kontrollikoja tingimustele, tingimusi ka täita. ja oli vaja tõelist poliitilist tahet selleks, et ähm, vajalik äh, struktuur luua, nii et äh, meil on tõesti näiteid sellest, kuidas Itaalia on valmis äh, tegema seda, mis, äh, mis vaja proua Meissner rääkis Saksamaast ja põhjapoolsest piirkonnast, härra Koht tuli selle juurde ka tagasi, see kõik on raportis kirjas, aga on tõesti toimunud tohutu areng ähm, Berliin, Helle, Leipzig ning Nürnbergi, ähm, Müncheni liinil, seal juba rong ka käib nüüd Ebensveldi sektsiooni, seal ehitus käib ja nad peaksid kahe tuhande viieteistkümnendani kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahel ka valmis saama nagu planeeritud ja Nürnberg, see peaks valmis saama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, seitsmeteistkümnendaks aastaks. nüüd äh, härra Kramer räägis sellest, et need, äh, nendest kuupäevadest ei pea keegi kinni, need ikka kõiguvad edasi-tagasi, mina saan ainult öelda seda, mida mulle on öeldud ja ma pean inimesi usaldama, nimelt äh, härra minister äh, Ramsa on öelnud, et need sektsioonid ehitatakse õigeaegselt valmis. ja infrastruktuuriministeeriumist äh, on sama, samuti öeldud mulle sama. nüüd München kuni Austria, Austria piirini, seal on tõesti risk, et asi jääb venima ja kuigi seda ei pea nüüd kohe valmis saama, siis ikkagi ei tohiks see valmis saamise kuupäev lükkuda nii kaugele, et see hakkab segama teiste projektide valmimist. nii et tõesti, kui seda tunnelit nüüd valmis ei saa, siis oleks justkui meil Iiri pubi, kus õlut ei müüdagi, nii et see oleks küll nüüd väga kurb. nüüd tähtajad Saksamaal öö, Seneri sild, sellest ma ei ole veel rääkinud. nüüd see, et mina näen reaalsust moonutatult, nii et nüüd on kaks varianti, kas teil on õigus või mul on õigus, nii et eks siis elame-näeme, aga mina ise eeldan, et järgmisel aastal jõuame nii Forteza kui Innsbrucki äh, teemaga läbi Brenneri tunneli äh, lõppfaasi ja võib-olla seda ei tehta kõike korraga, aga ma eeldan, et mõlemal pool piiri ikkagi pingutatakse selle nimel ja ma oleks väga pettunud, kui ma aasta pärast olen siin tagasi ja ütlen, et äh, selle osas, selles osas ei ole ikka midagi ära tehtud. nüüd Rostock, see tõstatus siin mitmeid kordi. see tuumvõrgustik ja nii edasi, sellest äh, vahearuandes tegelikult ei räägita, selle juurde tuleme hiljem tagasi. aga härra Kuhn, te rääkisite Aadria mere sadamatest, ma olin Berliinis, kuulasin endise kolleegi härra Paolo Costo ettekannet, mis rääkis just nimelt samast teemast, nii et tõesti väga hea võimalus ja ma olen teiega nõus, et nendega, kes ütlevad, et olemasolevad, et need, kes väidavad, et olemasolevad Šveitsi tunnelid, nendest hästi piisab, siis neil ei ole õigus nii et tegemist on elulise tähtsusega võimalustega, millega kindlasti me ka tegeleme. nüüd ähm, veel küsimus Itaalia ja erinevad äh, kuulujutud. Itaalias on tõesti olelik, olemas poliitiline tahe, äh, bürokraatiat on oluliselt vähendatud ja see kõik äh, aitab projekti osade lõpetamisele kaasa ja üheksateistkümnendal novembril toimub Roomas ka Austria ja Itaalia valitsuste vaheline kohtumine. nüüd ma olen rääkinud ka härra Konrad Bergmeistriga, kes on PBTS äh, e-firma direktor. Nad on teostanud juba erinevate äh, tunnelite ehitamist ja nad on alati suutnud saavutada seda, mida nad soovisid, nii et tehniline võimsus on täiesti oleneva, olemas nendel, kes projekti eest vastutavad. proua Lichtenberger, nüüd see lõunapoolne küsimus, ma arvan, ma sellele juba vastasin. rahastamine ja kõik muu, see tõesti, tegemist on olulise küsimusega, kõigepealt nüüd tehnilisest tehnilisest vaatenurgast nüüd äh, maismaatranspordi ja raudtee sidumine, koos rahastamine. Alpides, äh, Alpide osas tuleb sellest kindlasti veel rääkida. kindlasti on suur töö juba ära tehtud, aga pikk tee on kindlasti veel ka käia ja kindlasti teavitan teid ähm, kõigest, mis ka edaspidi toimub. nüüd see kana ja äh, muna küsimus ja see, et muna või kana või keegi oli Palermos. ma ei tahaks äh, nii kaugele sellega minna äh, Messina silla osas. ja lõpuks härra Katsin esitas küsimuse plaan B osas ega meie koordinaatorid ei ole nüüd äh, need, kes saavad otsustada, et me lähme plaan B juurde, see ei lähe päris meie ametikohustustega kokku, aga eelmine aasta ma öö, äh, tegelesin oma vabast ajast kuid sellega, et iirlased hääletaksid öö, äh, Lissaboni lepingu poolt ja nüüd finantsraamistik kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist ka selle eest seisin ma hea ja nüüd on olemas vahu, vahearuanne ja kui nüüd Euroopa Liidu institutsioonid, see ei puuduta mitte ainult transporti, vaid lihtsalt üritavad üksteisele vastutust, üksteise vastutust teistele kaela määrida ja siis ma tõesti arvan, et see, et nüüd koordinaatorid hakkaksid mingist plaan B-st rääkima, see on küll väga vale tee. suur aitäh! et tegelikult ilma õluta Iiri pubi oleks ähm, kod-, oleks ähm, kodanike rahutuste põhjustajaks. härra Palas, palun. ja ma mainisin Stuttgart, Stuttgart kahtekümmet ühte, sest äh, aga see ei ole Euroopa prioriteetprojekt ja see on Euroopa Komisjoni ametlik positsioon, ma võin seda kinnitada, volinik ise ütles. võib-olla on tegemist min-, meil Saksamaal siin mingite arusaamatustega, aga meie ja kõik teised ka, sest me oleme seda varem arutanud, meie teame, et äh, Euroopa ehitab võrke ja äh, raudteedvõrke, aga mitte raudteejaama. meil on väga hea meel, kui raudteejaamad on olemas, me oleme sellest juba ühe korra rääkinud täna. me rääkisime ka Viini äh, tunnelist, ma Strasbourgi ei maininud, aga Strasbourgis meil on tegemist äh, ka suurepärase ehitusprojektiga, mis valmis sai, see on kõik äh, osad sellest tervikust, aga tööjaotus on täiesti selge, see, mida Euroopa Liit finantseerib ja mi-, ja milline on see osa, mida äh, Euroopa Liit ja igasugused äh, regioonid ja provintsid ja föderaalvalitsused teevad, see on ka täiesti selge. on täiesti märkimisväärne ka see, et äh, hiljuti meil ei ole või viimaste aastate jooksul ei ole meil olnud isegi veelgi keerulisem olukord kui Stuttgardis. miks neid proteste korraldatakse seal just praegu? Teie te ilmselt teate paremini kui mina, ma võin ainult eeldada, et sellel on mingi seos asjaoluga, et äh, hoonet on hakatud ehitama, inimesed on, seisavad äkitselt reaalsusega silmitsi, nad näevad oma silmadega, et see nagu asi toimib ning äh, nüüd äh, hakkavad inimesed muretama ka äh, selle, muretsema tagasi selle, sellepärast et et kulu tõuseb, see varem oli see neli koma seitse miljardit eurot, nüüd on seitse miljardit eurot, see on viiskümmend protsenti kasvu. eraisikutena meie ei äh, ostaks toodet, kui see oleks äkitselt sada viiskümmend protsenti kallim. siin me näeme, et poliitiline olukord on muutunud, inimeste arvamused on muutunud ja kui, kui ehk see hind oleks olnud alla viie, viit äh, miljardit, see oleks olnud aktsepteeritavam. see on ainult spekulatsioon ja kindla peale ma ei oska öelda ma arvan, et poliitikas inimesed vaatavad hindu ja Äh, ka asjade kulu mängib oma rolli ja poliitiline olukord on praegusel hetkel muutunud. ning me ei tohiks äh, seda unustada, et millised on ka eelarveprobleemid kõikides meie riikides, kaasa arvatud Saksamaa. nii et ühelt poolt meil kulud tõusevad, majanduslikud raskused on meil teisel pool ja need kokku on meile tekitanud siis praeguse olukorra. ma usun, et äh, lahendus tuleb sellel probleemil leida Saksamaale ja see on Stuttgardi linn ilmselt ja see liidumaa, mis peab selle probleemi äh, ära lahendama, tegemist on siis tehnilise finantslaadi lahendusega antud probleemile. Stuttgardil on väga, Stuttgardi kaudu liigub väga palju kohalikku liiklust, väga palju inimesed äh, Äh, sõidas Stuttgardi pärast tagasi koju. rahvusvahelised kiirrongid on ehk äh, Stuttgardi inimesel, inimestele vähem olulised, aga nad on väga olulised kõikidele teistele, kes on väljaspool Stuttgardi paljud inimesed on siis küsinud, et millal see imeraudtee töö, tööle hakkab, millal me saame tulla Varssavist või Bukarestist ja sõita otse Bukaresti või lennata Stuttgarti ja siis äh, minna kiirrongiga Euroopa Parlamendi Strasbourgis. Äh, inimesed väljaspool Stuttgarti on sellest väga huvitatud, kohalikud inimesed mitte nii väga. Nemad huvituvad äh, rohkem kohalikust transpordist. kuid äh, väljaspoolt tulevad inimesed on huvitatud ka raudteeühendusest Stuttgardi lennujaamaga, nii et ei oleks see, et oleks raudteeühendus Stuttgardi lennujaamaga, mis kasutab, kus käivad ka rahvusvahelised kiirrongid ja äh, need siis liiguvad läbi Stuttgardi äh, lennujaama, aga siin on kaks erinevat küsimust, üks on kohalik huvi, teine rahvusvaheline huvi. kui me vaatame seda regiooni laiemalt, Stuttgart kakskümmend üks on probleem Stuttgardi piirkonnale, aga mina olen huvitatud Stuttgart omist, sest seal on tegemist pudelikaelaga ma olen viidanud sellele, kuivõrd oluline on see, et on olemas hea raudteeühendus Stuttgardi ja Pariisi vahel, oleks väga hea minna Stuttgardist Pariisi nelja tunniga ja teistpidi tagasi ka. Äh, loomulikult olukord pareneb, kui me vaatame seda, mida inimesed äh, äh, teevad Austrias, mida tehakse Baierimaal, on olemas selline idee, et kaupu transporditakse äh, paralleelselt reisijate transpordiga ning tegemist on siis äh, äh, Münchenist äh, mitte Rosenheimi läbiva äh, teega, sest tavapäraselt siis lähe-, minnakse läbi Rosenheimi, aga transport, kui me transpordiga Mürdorf-Freilassing, mida läbitakse selle asemel. neli koordinaatorit siin kohtusid härra Ramsauga viieteistkümnendal septembril Berliinis mina lähen Münchesse kaheteistkümnendal novembril selleks, et äh, vaadata need programmid koos äh, Bayer inimestega üle, nii et ma kindlasti tegelen selle asjaga edasi. veel midagi? ma arvan, et me peaksime kindlasti selgitama seda olukorda Saksamaal kõigepealt ja siis me räägime Euroopa Liidus täpsemalt. meil on vaja kokkulepet, meil on vaja ühtset positsiooni kõikidelt osapooltelt, kõigepealt sakslased peavad otsustama, mida nemad tahavad, kui palju raha nad sinna sisse panevad ja siis tuleb Euroopa Liit ähm,. lisaks sellele mina ei saa Saksamaal kohalike asjadega tegelema hakata. ja ÜRTMS, äh, äh, haben Sie auch gefragt, aber das ist Herr Te küsite RTMS-i kohta ka, aga minu kolleeg peaks sellele vastama. ja ma just konkreetselt tahtsin teada, millise on progress, mida on võimalik selle lõigu osas saavutada. ma rääkisin ähm, äh, siis ka CO kahe vähenemist, me rääkisime sellest probleemidest, mis on seotud kaubatranspordiga. hea küll, ma siis vastan ma olen tegelikult alles hakanud selle toimikuga Äh, tegelema ja ma püüan äh, vastuseid teile leida. ning äh, nagu ka varem, ma kindlasti pöördun vajalike inimeste poole ja ma tegelen kindlasti novembrikuul selle küsimusega, see on kõik, mis ma saan nüüd öelda. suur tänu, härra Brinkhorst, teie ja nagu te võite arvata, meile Sloveenia meeldib, nii et siis me Sloveeniat välja ei jäta ma arvan, et see on väga hea, et mainiti vahearuannet. terve hulk küsimusi on just selle teemaga seotud. esimene küsimus oli see, et kas te olete, äh, kas te olete rahul? ja mina vastan, et äh, olen küll, sest äh, ma usun, et Euroopa tõetund on lähenemas ning seda võib siis ka ka niimoodi öelda, et kas liikmesriigid on siis need, kes juhivad Euroopat või siis on Euroopa ühendus, mida praegu nimetame Euroopa Liiduks, kas ta mängib oma rolli endiselt? ma usun, et paradoks seisneb selles, et kui me vaatame strateegilist vaatepunkti, siis vahearuanne teenib Euroopa dimensiooni huve. aga millisel viisil? sest äh, tõepoolest, äh, olles olnud mitmeid aastaid ise ka Euroopa Parlamendi liige, siis Euroopa Parlament on püüdnud leida äh, rohkem raha ja sa tahtnud saada rohkem äh, võimu ja see on positiivne, kuid tegelikkuses on praegu olukord vastupidine minnes nüüd väljaspool oma rolli, siis on, ähm, siis see on muidugi alati väga ohtlik, te võite alati nõuda minult harakiri sooritamist aga põhimõtteliselt on asi selles, me peame tegema valikuid ja valikute langetamine tähendab ka seda, et on olemas sellised instrumendid, kus komisjon ei ole mitte ainult liikmesriikide teenistuses, sellele punktile pööratakse liiga palju tähelepanu, vaid komisjonil on ka oma roll, roll mängida, mida vahearuanne tähendab kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist, see tähendab ka seda, et äh, see teeb liikmesriikidel selgemaks ka nende kohustused ja kus ei ole piisavalt vahendeid, tuleb teha ka valikuid. see on see, mida härra Krammer äh, ütles, ma ütle, ette, et ma soovin teile edu, aga kas te usute, et si-, et on tõepoolest äh, see tõehetk kätte jäänud, ma leian, et see nii on. ma ei saa prognoosida, mida Itaalia või ähm, Prantsuse valitsused teevad äh, Torino lepinguga, minul on oma arvamus, nemad ilmselt teavad seda ka ja ilmselt ei ole mõtet mul korrata seda, mida ma olen varem öelnud, kuid ma usun, et koordinaatorina ja kui mul on teie usaldus, siis ilmselt on tegemist olulise strateegilise huviga Prantsuse ja Itaalia pooltele, sest kui need asjad ei toimi, Sloveenia juurde tulen hetke, hetke pärast tagasi, siis ülejäänud liis, sellest lõikudest ei ole ju kasu, kui seda osa ei ole Ähm, ma ei teadnud, äh, ma ei teadnud äh, midagi sellest, kuidas äh, suusareng toimub ja ma loodan, et see ei ole tegemist provokatsiooniga härra Krammeri suunas, aga on selge see, et Itaalia poole peal on meil täiesti selge, kus kohas on siin see sisemispunkt Itaalia poole pealt. rääkides finantseerimisest, selle jaoks eraldatakse vahendeid ja kui neid vahendeid kasutada, siis vahe, kasutab need, kasutavad need vahendid ära keegi teine võib-olla ma olen natuke pedantne, aga vahearuanne on konkurentsimehhanism liikmesriikide vahel ning me peaksime olema piisavalt vaprad ja uskuma oma veendumutesse. tegemist on konkurentsimehhanismiga, kus mõni liikmesriik valmis ei ole, siis mina kaotan oma töökoha ja pole viga midagi, aga see töö läheb ju kuhugi mujale. ma loodan, et see on piisavalt selge ja ma usun, et siin on tegemist uue dimensiooniga nüüd. ma oma sissejuhatuses juba lühidalt ütlesin et kui EAS Sloveenia ja Itaalia vahel äh, allkirjastatakse, siis komisjon on seal äh, täievoliline partner. alguses esialgne tekst oli see, et komisjon on vaatleja. ja äh, siis volinik Allase volitustega ma ütlesin, et see on natuke kummaline, et kui komisjon kaasfinantseerib, miks ta siis vaatleja peab olema ja see on ka tei-, vastus teile. me ei ole lihtsalt äh, valitsustevaheline organisatsioon ja seesama on tõene ka see, kui meil on Torino leping olemas ja kui finantseerimine on ka kokku lepitud, mina siin äh, tulevikku ennast ei suuda, aga igal juhul, kui meil on leping on olemas, siis komisjon on äh, leping, lepingupartner. LTF on siis see esialgne struktuur, seal on prantslased, itaallased, istume seal koos, võime seal öelda kõike, mida me tahame asi on muidugi keeruline, aga tulevikus see päris niimoodi olla ei saa. me teame, et äh, finantse on vähe ja see finantside vähesus on ka see asi, mis paneb paika, kuhu koha, kohta need vähesed finantsid ähm, äh, lähevad, nii et kui teie valmis ei ole neid finantse kasutama, siis need lähevad kuhugi mujale. nii et ma usun, et Lyoni ja äh, Torino puhul meil on tegemist strateegilise olul-, olulise liiniga kus meil äh, ühendatakse Prantsusmaad ja Itaalia, tegemist on siin täiesti võtme äh, positsiooniga, et see ja see on siis osa siis äh, Põhjaliigast Itaalias ja siis edasi ida-lääne suundus ka väga strateegiline. aga millal see juhtub, see juhtub minu, minu elualal, see sõltub loomulikult inimeste tahtest ja loomulikult ka liikmesriikide enda fantaasiast. ma vabandan, et ma sellest natuke pikalt rääkisin ja rääkides edasi Sloveeniast. Teil on täiesti õigus, samal viisil nagu ka kaheksakümnendatel, kui ma vastutasin Euroopa Komisjonis keskkonnapoliitika eest, Hispaania ütles Põhja-Euroopale, et miks meil võiks see olla kiirtee Madridi ja Barcelona vahel või Madridist põhja poole. Teie olete põhjas keskkonna ära rikkunud, miks meil ei või olla kiirteed, siis ma olen teiega nõus. tõepoolest, meil oli tegemist siis äh, mahajäämusega, mina lendasin helikopteriga üle teie riigi, äh, riigi suurus on selline, ma võin selle helikopteriga ühe lennata kahe, äh, kahe äh, tunni jooksul ja see on täiesti vapustav, kuid millist edu te olete saavutanud? tõlk vabandab, kõnelejat pole kuulda teiega ei ole mingit seost, me räägime Madridist ja Barcelonast. härra Vlatšis oli oluline isik, kes ütles, et nüüd me peaksime minema äh, maantee pealt raudtee peale. me ei saa ajalugu üle, äh, ümber kirjutada. Sloveenia on sama oluline kui Holland näiteks või mõni muu riik ja mina ei saa hinnata seda, kas me peame siis äh, seda lahendama infrastruktuuri abil, aga teie võite olla abiks, te võite olla abiks selleks, et lahti saada mineviku ohtudest ma olen lugenud Dresdet, kus on ära äh, äh, kus on räägitud Sloveenia ja Dresdi vahelistest ühenduse raskustest, kuid äh, tulevikus ja ma usun, et äh, härra Kuhn nüüd mainis seda varem ka, et tulevikus Euroopa perspektiivis Dresdi, Dresdi ja teiste linnavahelised ühendused sama olulised kui Sloveeni äh, Äh, ühendused äh, Slovee-, kui sloveenlaste enda jaoks. ei ole äh, mõistlik tekitada ühendusi, mis kuhugi edasi ei vii, ma saan aru, milline on teie minevik olnud, aga nüüd teil on olemas kokkulepe põhja pool äh, räägiti vahepeal ka Hiinast ja loomulikult Hiinas inimesed isegi ei tea, kus kohas Trieste või Kooper asuvad. ja ma ütleks äh, ja Rotterdami Antwerpi puhul äh, ilmselt äh, ma ütleksin sedasama, head minu kolleeg siin äh, Hollandist ei ole siin. hollandlased räägivad Antwerpist ja Rotterdamist nagu nad asuksid kahel erineval planeedil. Õnneks asjad äh, muutuvad, Kobre ja Trieste on äh, praktiliselt äh, viie kilomeetri kaugusel, aga vahel on mingi väike mudane teerada ainult. ma loodan, et ma suudan veenda teid, et uus Sloveenia ja uus Trieste teevad koostöö selleks, et luua uut tõehetke veel üks lõplik kommentaar. plaan B. ma arvan, Pat Conks äh, ütles juba seda, et meie ei kommenteeri seda, me seda ellu ka ei vii. ja räägiksin ka enda varasematest kogemustest Jaapani osas. miks jaapanlased on niivõrd tihti edukad seal, kus eurooplased tihtipeale läbi kukuvad? meie mandril, meie ühiskonnas on oluline olla esimene, teine ja kolmas, kas te olete või kümme või viisteist, see pole enam oluline. Jaapanis on see idee selles, et on, et väga äh, äh, keeruline olla see, kui te olete viimane, sest teil pidevalt käib konkurents selle pärast, et mitte olla viimane. aitäh ja härra Vint saab kõik kokku võtta. aitäh kõigepealt sooviksin tänada kõigi selle toe eest, mida te mulle avaldasite. me kõik olime nõus, et koostalitlusvõime on kõige olulisem ja kõige tähtsam tegur. kui vaadata meie majandust ning seda majanduskasvu, mida me vajame, arvestada, millist mobiilsust selle kasvu tagamiseks on vaja, siis me ei tohiks erinevaid transpordiviise vaadata kui konkureerivaid viise, kuid nad tai-, täiendavad üksteist. ja me peame mõistma, et see täiendavus on väga oluline. üks projektidest, millega me hetkel tegeleme, on Rotermani ja Geneev-, Genfi vaheline koridor ja teised koridorid ja see, kuidas me need omavahel kokku viime. Äh, vabandust, see koridor Genovaga, mitte Genfiga. ja meil on vaja koridor A ja koridor C, need omavahel ühendada selleks, et tekitada täielikku võrgustikku selleks, et äh, kaubalaadungid saaksid Euroopas vabalt ringi liikuda. see annab mulle võimaluse vastata ka ühele küsimusele, Mhm. me tegime eh, äriplaani selle koridori kohta, kui me kombineerime kaks mõõdet, üks vaadates infrastruktuuri ja seda optimeerides, viies täide kõik vajalikud ähm, muudatused. teiseks, kui me võtame kasutusele ERTMS-i ning harmonis-, kolmandaks harmoniseerime erinevad reeglid siis ähm, optimeerimise käigus võiks meie eesmärgiks olla võimekuse suurendamine viiekümne protsendi võrra ning kahekümne viie kuni kolmekümne viie prot-, kolmekümne protsendi võrra äh, maksumuse vähendamine. Need on väga suured näitajad vahel äh, on NTMS-i koordinaatoriks olemine väga frustreeriv, kuid see on see, mis meid motiveerib, need äh, numbrid näitavad meile, mida me võime saavutada. mida härra Kramer küsis erinevate süsteemide kohta, jah, see risk on olemas, et meil äh, saab olema kakskümmend erinevat süsteemi, kui me olukorda ei kontrolli. viitan oma varasemisele ütlusele, meil on erinevad ohutusnõuded, erinevad äh, hankenõuded, kõiki neid on vaja läbi rääkida erinevate liikmesriikidega ja selleks, et välistada see erinevate süsteemide konkurents, sellega seoses ähm, esiteks standardimine ning harmoniseerimine on väga olulised ja samuti kokkulepped, eriti selleks, et need koridorid oleks võimalikult pikad ja sujuvad. meil on vaja neid äh, vahepealseid tõkkeid elimineerida. sellega suudame me kontrolli hoida ja seda kontrolli saavutame me just harmoniseerimise kaudu ja me oleme just aru saanud, et kõige olulisem on see, et meil on vaja ühist äh, testimispoliitikat, meil on vaja konkreetseid äh, laboreid, milles me kokku lepime, mis on Euroopa tasandil aktsepteeritavad. see on üks minu põhiprioriteete minu mandaadi ajal, selleks et saavutada ühised te äh, testimisprotseduurid sellisel viisil on meil võimalik tagada see, et see ER TMS on äh, ühesugune liikmesriikide lõikes ja üle Euroopa. Mm, ühes kommentaaris viidati sellele, et ma ei rääkinud agentuurist. juhul, kui ma seda ei teinud, siis vabandan, meil on, meil on äh, olemas äh, 2D standardid, kaks kolm kolm D standardid ja, ja me soovime edasi jõuda. ärge muretsege, me teeme väga tõsist koostööd koos selle agentuuriga. härra Pagan küsis ka standardite kohta kas nendes riikides, kus need on juba kohaldatud, siis kas neil on ühesugused standardid? jah, erinevusi on. eriti nende puhul, kus need olid kehtestatud enne kaks null kolm standardeid. riigid, kes järgivad erinevaid standardeid, siis nende puhul loodame neid eh, nii-öelda edasi viia selleni, et nad eh, saavutavad selle kaks null kolm standardi tulevikus. kuidas äh, raudteeettevõtjaid äh, motiveerida ähm, uut ERTMS-i süsteemi kasutama, siis me peame neile lihtsalt näitama, millised on selle eelised. me peame olema oma väljendustes selged me teame, et kriitiline periood ei ole siis, kui see valik tehakse, vaid siis, kui toimub üleminek sellele, selle süsteemi täielikule rakendamisele. ja me peame nendega rohkem suhtlema. Nende veenmiseks ähm, ei piisa vähesest, meil on programm, mille käigus me subsideerime neid kohalikke, kes kasutavad ERTMS-i ning nende teatud tasud on madalamad, juhul kui nad kasutavad ERTMS-süsteemi. loodame, et see veenab ja innustab neid selle süsteemiga liituma. see süsteem, mis on hetkel Saksamaal, minu arvates ei ole eriti tõhus jah, nad ütlevad, et meil on, me oleme küll pühendunud koridor A-le, kuid kuidas me selle teatud küsimustest kõrvale saaksime hiilida? kui inimestel, kui ettevõtjatel on ERTMS-id, siis ähm, meil on vaja tagada see, et nende süsteemide rakendamist ähm, subsideerida see, et Saksa valitsus ähm, subsideerib äh, Saksa süsteemide paigaldamist, kuna nad ei ole veel valmis ERTMS-i kasutama, siis minu arvates võiks äh, selle millegi muu, selle raha muu peale äh, kulutada. see on see hetkeseis me oleme päris palju edasi teinud, liikunud, kuid üht-teist on veel saavutada. see toetus, mida avaldas meile ka esimees, võimaldab meil edasi liikuda ja, ja, ja seda edasi viia. aitäh! ma ei tahaks uut arutelu tekitada mina tahtsin küsida konkreetsete näitajate kohta, mis puudutas Saksamaad ja ERTMS-i. räägime siis numbritest. võtame ühe konkreetse juhtumi, mis puudutab koridor A-d. esiteks Saksamaa puhul oli juttu nelja koma viiest miljardist, see ei puudutanud ainult ERTMS-i, kuid see oli ähm, ühissüsteemide kulu. jällegi koridor A, kuna meil on vaja omavahel ähm, vahetada ka need pöörmed me peame rääkima konkreetsetest nurm-, numbritest. selleks, et kõik need pöörmed äh, vahetada ja võtta kasutusele ETMS-id, siis see on väga suur kulu, see on kaheksasada miljonit. tehniliselt aga selleks, et kaks kolmandikku äh, koridorist äh, nende vahenditega varustada, tähendaks viiesaja miljoni euro suurust kulu. praegusel hetkel vaid, on tagatud vaid sada miljonit. ehk siis meil on vaja täiendavat äh, neljasada miljonit rahastust selleks ja kokku teeb see seitsekümmend miljonit aastas. kui vaadata, millised on need kasud kui kõik osapooled on valmis panustama, siis see seitsekümmend miljonit aastas, kas see on väärt seda, et kõiki neid raskusi eh, ületada? aitäh, härra Kraamer, aitäh, härra Vink ja samuti sooviksin tänada kõiki koordinaatoreid nende põhjalike ülevaadete eest ja aitäh kõikide nende heade vastuste eest, me oleme väga tänulikud ja ootame koostööd tulevikus ning loodetavasti kohtume veel. aitäh tänase eest! That... niisiis, kas meil on veel muid küsimusi? kas keegi soovib midagi lisada päevakorda? ei. sellisel juhul tuletaksin meelde, et järgmine koht, koosolek on üheksandal novembril kell kolm päeval. tänan tõlke ja Jaanist, kes nüüd lahkub siis, kui mu haamer lauale langeb. edu sulle, Jaanis!